armsad kolleegid, tere tulemast! ma soovin kõigile ka head uut aastat, kuna tegemist on Keskkonnakomisjoni esimese koosolekuga kahe tuhande kümnendal aastal. tere tulemast kõigile ka äh, volinikukandidaadi kuulamisele, tegemist on siis keskkonnavoliniku kuulamisega, nii et äh, tere tulemast ka härra Janes Potočnikule äh, Keskkonnakomisjonis. järgmise kolme tunni jooksul äh, tahab meie komisjon saada mulje, et kas kandidaadil on pädevus nii olulise valdkonna jaoks, kas ta on veendunud eurooplane, kas ta on sõltumatu, tõesta saab oma ametit, ametis toimida sõltumatult äh, ükskõik millistest huvidest ja äh, parlament hindab ka teadmisi selle portfelli jaoks ja ka suhtlemisvõimet, mis poliitikas üldiselt ja eriti Euroopa poliitikas on kindlasti teataval määral tähtis. nii on siis äh, kirjas äh, äh, nendes suunistes, mis äh, kureerivad siis Euroopa Parlamendi kandidaatide heaks Euroopa Parlamendi heakskiitmist. härra Potočnik vastas, vastas meie küsimustele kirjalikult, meie liikmed on saanud küsimuste ja vastuste paketi kõigis keeltes ja ma selgitan siis nüüd protseduuri järgmise kolme tunni jaoks. volinikukandidaat saab teha äh, Äh, esialgse oma avalduse, mis ei peaks olema äh, pikem kui äh, kümme minutit, meil on siis sada kuuskümmend minutit küsimuste ja vastuste jaoks ja küsimused ja vastused esitatakse siis pingpongi põhimõttel, üks minut esimeseks küsimuseks, kaks minutit volinikukandidaadi vastuse jaoks, nelikümmend viis sekundit on ette nähtud täiendav, võimaliku täiendava küsimuse esitamiseks ja siis üks minut veel volinikukandidaadile vastamiseks ja sellise viie minuti takti äh, toimuvate küsimuste kõrval on meil ka kolmeminutilised küsimused ja siis näeb protseduur välja nii, et viiskümmend minutit on ette nähtud küsimuse jaoks, kaks minutit vastuse jaoks ja täiendavaid küsimusi või vastuseid ei saa esitada. Need kolmeminutilised küsimused on programmis ka tähistatud ja need, kes neid esitavad, teavad äh, seda ja lõpetuseks on volinikukandidaadil viis minutit ette nähtud äh, oma lõppsõna jaoks. kui küsimuse esitajat pole kohal, siis jääb see küsimus lihtsalt esitamata. nii et ma palun, et te järgmise kolme tunni jooksul oleksite kohal. ja veel üks asi, teine küsimus, mis esitatakse, täiendav küsimus, peab olema seotud volinikukandidaadi vastusega ja seal ei tohi tõstatada mingit muud teemat ja eesistuja jätab en-, e-, e-, esimees jätab endale võimaluse siis keelata küsimuse esitamine, kui seda, sellest reeglist kinni ei peeta. meil on järgmise kolme tunni ajakava väga tihe, ma palun, et kõik peaksid väga Äh, vägagi kinni meie ajapiiridest, sest et muidu ma pean siin vajutama nuppu ja teil mikrofoni ära võtma. ja teistmoodi ei ole see võimalik, nii et palun vabandust. härra Potočnik, te ei ole uus inimene siin Euroopas. Te olete seni olnud äh, teadusvolinik ja teil oli ka teatavaid seoseid äh, keskkonnaga, keskkonnaküsimustega näiteks nanotehnoloogias või uute kütuste väljatöötamisel, aga tegemist on nüüd siiski uute väljakutsetega, uute küsimustega ja eriti just praegusel hetkel, kahe tuhande kümnenda aasta alguses, kui härra Barroso lõi eraldi portfelli kliimakaitse jaoks ja eraldi portfelli ka energeetika jaoks, on väga oluline, et keskkonna äh, po, äh, keskkonnaportfell, keskkonnavolinikul oleks oma visioon ja et ta suudaks oma portfelli korralikult määratleda, et ta suudaks ennast mm, läbi suruda, nii et me ootame huviga, et millised on teie, milline on teie nägemus keskkonnapoliitikast järgmise viie aasta jooksul, palun, härra Potočnik, teil on sõna. Thank you, chairman. suur tänu, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ja suurepärane au on teie ees olla ja ainukordne võimalus äh, komisjonis mulle ei anta võimalust rääkida oma emakeeles, äh, nii et ma kasutaksin oma enda oma keel, emakeelt äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus, hiljem vastan teile, teie küsimustele siis inglise keeles. austatud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, olles avaliku äh, ametikandidaat äh, siis äh, ja tegemist on väga vastutusrikka ametikohaga, seetõttu pean ma esi-, esinema teie otsevalitud Euroopa kodanike esindajate ees. on õige, et ma räägin teile oma visioonidest äh, ja vastan teie küsimustele. ja ma tean, et kui te minu ametisse nimetate, kinnitate, siis ma mitte ainult ei ole võitnud teie usalduse, vaid ma võidan ka usalduse kodanike sinna, silmis Äh, paljud teist teavad mind juba, nii nagu mina tunnen teid, ma tulen Sloveeniast ja viimased viis aastat olen ma olnud teaduse ja teadusuuringute volinik ja majandus, ma olen hariduselt majandus äh, teadlane ja ma olen aidanud kaasa Sloveenia läbirääkimistel, liitumisläbirääkimistele Euroopa Liidus. ma tahaksin lisada ka seda, et ma mängin võrkpalli ja mul on kaks last. aga nüüd teema juurde ja ma alustaksin äh, tsiteeringuga Euroopa on kas roheline planeet või teda polegi olemas, maailm on kas sinine planeet või teda polegi olemas. see tsitaat pärineb kahe tuhande kahe, kaheksandast aastast ühest minu kõnedest ja see illustreerib ühte mõtet, äh, mis oli minu äh, motiiviks, minu leitmotiiviks äh, teadusuuringute volinikuna ja see jätkub olema minu motiiviks äh, ka äh, keskkonnavolinikuna. see illustreerib jätkusuutlikkuse põhimõtet kõikides sõna mõte, mõistetes ja ka tähendusnüanssides, aga ennekõike keskkonna mõistes. Mm, see on teema, mis on oluline Euroopa kodanike jaoks. Euroopa ei ole lihtsalt midagi õpikust või kuskilt mm. aluslepingust. Euroopa jaoks on oluline Euroopa kodanike pii-, igapäevane elu. just nimelt Euroopa kodanikud Euroopa liikmesriikides ja regioonides, just nimelt seal Euroopa toimib päriselt mõned aastakümned tagasi Euroopa äh, oli lammutatud, Euroopa tuli uuesti üles ehitada, uuesti lepitada, Euroopa Liit on toonud äh, rahu, julgeolekut äh, ja lubadusi heast elust ja ja tol ajal oli Euroopa olemasolu põhjendus kõikide jaoks ilmselge praegu oleme me väga uhked nende saavutuste üle, me suhtume neisse üleolevalt, ehkki meie viiekümne aasta taguste eeskäija, eelkäijate Äh, motivatsioon on tänagi õige, ei ole see võib-olla niivõrd ahvatlev meie, meie nooremale põlvkonnale. Äh, mitte ainult Euroopa ei ole muutunud, vaid muutunud on ka kogu ülejäänud maailm ja meid ümbritsev maailm on muutunud äh, drastiliselt, ükskõik, kas selle meile meeld-, meeldib või ei meeldi üleilmastunud elul on mitmeid äh, positiivseid külgi, aga sellega kaasnevad ka mitmed probleemid, me seisame silmitsi kliimamuutusega, energiavarude ebakindlusega, pandeemiatega, bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, äh, toiduainete veepuudusega, majanduse ebatasakaaluga ja julgeolekuohtudega. see ei ole veel lõplik nimekiri, ohte on veelgi ja need väljakutsed on ülemaailmsed. Need uued üli, ülemaailmsed väljakutsed äh, muudavad tähtsamaks ka ühise vastutuse ja ka kõikide meie individuaalse vastutuse. aga me suudame reageerida ainult siis, kui me reageerime ühiselt. kahekümne esimene sajand saab olema äh, haavatav sajand, habras sajand. meie aga peame sellest sajandist tegema jätkusuutliku äh, sajandi ja me peame tegema sellest äh, üleilmse juhtimise sajandi. selleks aga on vaja tugevat vastutustundlikku Euroopat, Euroopat, mis suudab rääkida ühel häälel ja Euroopat, mis suudab poliitilisest juhtimisest ammutada parima. sellisesse Euroopasse ma usun ja sellist Euroopat esindan ka mina. ma usun, et sellise Euroopaga suudavad ka noored eurooplased ennast identifitseerida. me seisame silmitsi suurte muutustega, pärast sõda äh, oli meil ressursside põhine majandus, nüüd on meil teadmiste põhine majandus ja president Barroso on öelnud, et nüüd, kui me liigume Euroopa Liidu kaks 2 kakskümmend kakskümmend suunas, siis on meil vaja rohkem ühtlustatud ja kooskõlastatud lähenemist. me peame äh, investeerima oma ressursse majanduskasvu, aga poliitiliselt peame me investeerima veelgi rohkem äh, erilisse suhtesse Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. Need on äh, eesmärgid, mida ka mina täiel määral toetan ja ma usun, et läbi Lissaboni lepingu muutub äh, meie partnerlus olulisemaks kui kunagi varem. ma olen rääkinud siin haavatavast maailmast ja, ja haavatav, haavatavus ongi see, mis muudab äh, keskkonna väga oluliseks äh, meie tuleviku päevakorras. mis oleks veel olulisem, veel ülemaailmsem kui see õhk, mida me hingame, see maa, millel me kõnnime ja see vee, mida, vesi, mida me joome inimesed räägivad jätkusuutlikust arengust ja keskkonnaküsimustest varem äh, huvitasid äh, sellest ainult äh, eksperdid ja, ja keskkonnahuvilised, aga noh, nii see enam ei ole. kõikides poliitikavaldkondades tunneme muret keskkonna pärast ja meile on esitatud poli-, teadusuuringute tulemusi, mis näitavad, et me, et keskkond on meie kõigi jaoks oluline ja keskkonnaküsimused on meie kõigi jaoks tähtsad kogu põlvkond, meid, kõik, kõik meid ümbritsevad põlvkonnad on nõudnud, et me võtaks, tegutseksime ja aitaksime päästa planeeti, mida me oleme nii palju äh, äh, kahjustanud ja seda ei saa teha enam tulevikugeneratsioonid, vaid me peame ise tegutsema. Mm. keskkond on seotud majanduse sotsiaalküsimustega ja meil ei ole küll mingisuguseid äh, imerohte, aga meie imerohuks on roheline äh, mõtlemine. ma ei äh, saa eitada, et roheline mõtlemine nõuab raha, raha investeeringuid, aga pikemas perspektiivis see aitab meil raha kokku hoida Äh, see aitab meil luua paremat energiat ja uusi töökohti. meil on vaja uusi töökohti ja meil on vaja uusi töökohti, mis äh, vastavad jätkusuutliku arengu põhimõtetele. meil on vaja teadmistel põhinevat äh, ressursside tõhusat majandust keskkonnakomisjonile keskenduksin ma ähm, mõjudele ja tulemustele. mida ma sellega öelda tahan? Äh, jaapanlased on öelnud, et visioonid tegudeta on unistused, äh, teod visioonideta jällegi õudusunenäod. meil on vaja visiooni, meil on vaja poliitikat, mis põhineb teadmistel, analüüsil te, informatsioonil ja konkreetsetel tõenditel. me peame valima kõige paremad tööriistad selleks, et neid poliitikaid rakendada ja tegema peame me seda jällegi äh, Äh, kindlatel tõenditel põhinevalt. keskkond on niisama keeruline kui kogu maailm üldse ja just nimelt seetõttu väga paljud keskkonnaküsimused kattuvad teiste huvide ja teiste vastutusvaldkondadega. ja seetõttu, kui ma tahaksin äh, keskkonnavolinikuna tõesti midagi saavutada, siis ei piisa mul ainult keskkonna aki elluviimise tagamisest. seetõttu ma olen valmis võitlema ja äh, ühtlustatud kõikehõlmava ühenduse poliitikate rakendamise puhul ma kavatsen tagada seda, et finantsinstrumendid on kättesaadavad selleks, et meie keskkonna eesmärke äh, saavutada, ma avan uusi partnerlusi liikmesriikide ja teistegagi, selleks, et tõestada, et äh, lähimuspõhimõte aitab meil samuti kõiki mootoreid äh, kooskõlastatult tööle panna ma kavatsen kasutada dialoogi, dialoogi ka teiega, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, dialoogi vabaühendustega, äriettevõtetega, Euroopa kodanikega ja meie rahvusvaheliste partneritega. ma tahan, et keskkonnapoliitika oleks teavitatud valdkond, nii nagu see pole seda kunagi olnud, et meil oleks tõendid ja dialoog. ma tahan, et äh, me oleksime selles kõik kokku leppinud, kuid et äh, keskkonnapoliitika oleks siiski tõhus, äh, sihipärane, praktiline ja põhimõtetel põhine. Need on kõige olulisemad põhimõtted minu jaoks. kõigepealt ressursside tõhusus. Euroopa kakskümmend kakskümmend põhineb majanduskasvul, töökohtade joomisel ja samas jätkusuutlikkusel ja ressursside tõhususel. me peame keskenduma sellele, kuidas majanduskasvu ja ressursside kasutamise vaheline side oleks kõige tugevam. see ei ole kerge ülesanne, aga ma usun, et seda täita on siiski võimalik. võimalik sellepärast, et ettevõtetes on ressursside tõhusus juba äh, olemas ja see on äh, väga ahvatlev. rohelise majanduse aga koos kavatsen ma keskkonnakaitset äh, keskkonna hindamiseks äh, ümber tõlgendada. me peame hindama oma bioloogilist äh, mitmekesisust, meie ökosüsteem, meie liikide mitmekesisus on meie ühine kapital, see annab meile toitu ja, ja kõiki ja see on, sõltub ka veevarudest ja kõigest muust, mis meie elukvaliteeti elukval-, millest ta meie elukvaliteet äh, sõltub. tõhu, tõhus keskkonnakaitse äh, keskendub ka bioloogilisele mitmekesisusele, seejuures ei tohi me ära unustada ka kliimamuutust ja kliimamuutusega kohanemist. ma usun, et keskkonna küsimuste tähtsuse tõstmine kolleegiumis äh, aitab meil kõigi keskkonna probleemidele vajalikku tähelepanu tuua. siis rakendamine, elluviimine. juba praegu suudame palju ära teha praegu olemasolevaid keskkonnasätteid ellu viimas, mitte paljud äh, küsimused on äh, juba praegu valmis äh, ja, ja valmis rakendamiseks, aga kui me teeme seda tõhusalt, selgelt, võimaldades ja luues süsteemides usaldusväärsust meie ettevõtete jaoks, siis saab olukord paraneda. Sloveenias on ju Blumises. Er Te olete äh, li juba liiga kaua rääkinud, ma andsin teile juba ühe äh, minuti äh, lisaks ja ma loodan, et teie kogemus äh, võrkpallurina aitab teil ka küsimustele vastata. Äh, kõik esimesed äh, küsimused esitavad koordinaatorid, esimesena Richard Seeber Rahvaparteist aitäh, härra president, härra vol-, volinikukandidaat, teil on eelis, et te saate ennast ise tsiteerida, te olite juba äh, volinik ja teie kõned olid olulised ja teiseks te teate te juba kuulamise protseduuri, aga ma arvan, et midagi on siiski muutunud äh,. varem äh, oli öeldud, et olge vähe konkreetne, siis on parlament rahul, aga nüüd me kõik toetame äh, teadusuuringuid, me kõik toetame äh, keskkonnakaitset, aga ma arvan, et erinevused erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel on üsna suured. ja kui ma nüüd vaatasin teie kirjalikke vastuseid ja kuulasin seda, mida te nüüd ütlete, siis te katate väga palju, aga ma paluksin, et te äh, sellel kuulamisel annaksite meile konkreetseid vastuseid, eriti mis puudutab ressursitõhusust, ressursside kasutamise strateegiat, sest see on tõesti väga keskse tähtsusega valdkond ning eriti huvitab mind vee, huvitavad mind veeküsimused kahe tuhande viiendal aast- ja, ja öelda, et kahe tuhande kümnendal aastal ma teen ettepaneku, see on liiga vähe. aitäh, härra Potočnikul on sõna vastuseks. I think it is uh, one of the things we ma arvan, et üks asi, mida ma õppisin vahepealsel ajal eh, on see, et keha, keskkonnaküsimused peavad kindlasti saama lahendatud horisontaalselt. ma olen üsna veendunud, et mingisugust muud võimalust ei ole neid terviklikult käsitleda. väga sageli on asjad, mis on rohkem Äh, keelavad, on olnud minu käes ja tihtipeale on kolleegide käes need asjad, mis abistavad meid rohkem. Te nimetasite ühte küsimust, nimelt vee tagamise küsimust. kui me vaatame seadusandlust, mis meil üldiselt nii vett kui keskkonda sellega seonduvalt puudutab, siis on see enam kui kakssada viiskümmend lehekülge erinevaid seadusandlikke tekste. see on väga kompleksne küsimus, kuid ma arvan, et me tulevikus siiski saavutame häid tulemusi, tulemusi. veevaldkonnas tahaksin ma kõigepealt koostada põhjaliku ülevaate selle kohta, kui kaugel me juba oleme ja olen planeerinud, et see saab valmis aastaks kaks tuhat kaksteist, siis koostan tööprojekti, kuidas Euroopa vett kaitsta, seejärel seejärel regionaalne lähenemine, mis võetakse kasutusele ka uues äh, vee raamdirektiivis. ma tahan rohkem tähelepanu pöörata vee säästmisele, vee paremale, vee paremale kättesaadavusele ja klimaatiliste tingimuste taastumisele. ma arvan, et me ei pea tormama otsekohe veeseadusandluse uuendamisele, sest et terve hulk asju on juba korralikult paigas, ainult nende rakendamine on raske, me peame seda arvesse võtma, suur tänu. Linna Meiker ah,. Sorry uh,, Zusatzfrage, Herr Seeber. vabandust, lisaküsimus härra Seeberilt kui ma teist õigesti aru sain, härra volinik, siis äh, te olete rahul veedirektiiviga, te ei taha uut seadusandlust, aga vaatame, mis äh, praegu toimub näiteks äh, Äh, üleujutuste äh, vallas kliimamuutuste tõttu ja kujutame ette, mis äh, teistes valdkondades toimub. tööstusel on vaja vett, põllumajandusel on vaja vett, väga paljudes regioonides valitseb veestress. kas te tõesti arvate, et vee raamdirektiiv on piisavalt hästi rakendatud ja kas täiendavaid meetmeid vaja ei ole? ning teine lisaküsimus, kas te võitlete selle eest, et järgmisel finantseerimisperioodil äh, Äh, oleks rohkem vahendeid veesektoris, äh, mis tuleksid ühenduse eelarvest? meil ei ole mitte ainult vee raamdirektiiv, meil on igasuguseid muidki veedirektiive, reoveedirektiiv ja muud direktiivid, mõnda neist on väga raske jälle rakendada, aga me peame seda väga põhjalikult vaatame, me oleme läbi rääkinud uute liikmesriikidega, uutel liikmesriikidel on sellega pisut keerulisem, siis äh, üleujutuste direktiiv samuti, siis on meil merekeskkonna direktiiv, samuti uus seadusandlus. me peame vaatama, kuidas asjad lõpuks tööle hakkavad, nii et ma arvan, et me ei ole loomulikult kõike siiamaani suurepäraselt teinud, aga ma tahaksin seda küsimust käsitleda võimalikult horisontaalsel moel, ma arvan, et see rahastamise küsimus on muidugi väga olulise tähtsusega küsimus, aga on terve hulk küsimusi, mida tuleb ka teistest valdkondadest lähtudes vaadata, näiteks põllumajandusvaldkonnast, struktuurivaldkonnast lähtudes. nii et kõige olulisem on ikkagi siin käsikäes ja üheskoos töötamine. aitäh, nüüd saab sõna Linda McEwen. tänan ja tervi-, tere, härra volinikukandidaat, äh, te ei pea siin vastama mitte niivõrd parlamendile, kuivõrd kogu Euroopa avalikkusele ja mõned küsimused, mis tulevad minu fraktsioonilt, on tegelikult küsimused, mida soovib küsida teilt kogu Euroopa üldsus, niisiis mina tahaksin küsida, te räägite oma nägemusest ja ütlesite ka, et te ei hakka raiskama aega väga üldistele küsimustele. kuidas te näete, missugune saab olema teie pärand, kui te olete olnud viis aastat keskkonnavolinik? näiteks härra Dimas jättis kliimapaketi meile pärandiks, mida teie kavatsete pärandiks jätta? kaks asja on praegu täiesti vastuolus. mul on aega kaks minutit, selle jooksul ma ei jõua sellele küsimusele vastata. ma arvan, et ma tahtsin rõhutada, mis ühte asja ja nimelt ma tahan, et keskkonnaküsimus saaks rohkem poliitilist tähelepanu, minu arust on väga oluline, et poliitiliselt asju toetataks ja mõistetaks, samuti avalikkuse toetus, see on ka väga oluline. kõik need prioriteedid, mida ma nimetasin, ma ei hakka nende nendesse praegu sügavuti minema, aga üks asi, mis oli väga oluline, kui ma olin teadusvolinik, me, asju vaadeldi üksteisest sõltumatult, aga me peame siiski arvesse võtma, et me elame turumajanduses ja asjad, mida me teeme, näiteks kasv ja töökohtade suurendamine, peavad toimima kooskõlas teiste valdkondadega, mis on samuti tähtsad, täpselt sama oluline on see keskkonna valdkonnas, nii et ma tahan kõik asjad kokku tuua. Teil on veel üks minut. And uh, I would ask the services to mina palun, kas te paneksite selle monitori natukene teise koha peale, nii et oleks võimalik ka näha, millal aeg otsa hakkab saama? suur tänu. niisiis, ma arvan, et need on kõik väga olulised asjad, mida ma nimetasin ja nendele ma saan anda lisandväärtust. ma soovin erinevad asjad kokku tuua, ma soovin läheneda terviklikult ja ma kahtlemata usun, et meil on siinkohal üsna palju manööverdamisruumi. ma ei hakka püüdma saavutada kiireid lühiajalisi eesmärke aastaga, poole aastaga, ma arvan, et muidugi oluline on ka see, et me pöörame tähelepanu kõigele, mida me oleme ette võt-, võelnud, võtnud, aga oluline on just see tulemus, mille ma saavutan viie aastaga ja selle viie aastaga ma soovin, et te et teile jääks meelde see järgmine viis aastat kui periood, kui me oleme väga head tööd teinud keskkonnaküsimustest, küsimustes. suur tänu nüüd, Kriste. täiendav küsimus täiendavate küsimustega tuleb ära harjuda. mul on väga hea meel, et te nimetasite töökohti, sellepärast et töökohad on praegusel hetkel kõikides, igal pool väga olulise tähtsusega. kui me, mida te ütlesite selle peale, et praegu ei ole võimalik keskkonda investeerida, sest et kõige tähtsamad on töökohad? kui me keskkonda investeerime, siis me teeme ka uusi töökohti juurde, ma arvan. see on ma arvan, et see peaks olema kõikidele selge. kõige parem võimalus selle selgitamiseks on äh, vaadates kliimamuutuste küsimust ja tegelik küsimus on see, tegelik asi on see, et kliimamuutus on reaalsus, see on kõige olulisem ja kõige tõsisem asi. kui me oleme sellega nõus, et jah, kliimamuutus on tõesti reaalsus ja selle on inimesed ise tekitanud, siis kõik need vastused, kuidas ettevõtted peaksid toimima, need vastused on väga lihtsad. kes kiiremini keskkonnaalaselt tegutseb, see võidabki kasumit ning meie asi on edastada selge sõnum, et me peame minema ainult selles suunas. meil ei ole tarvis olla viisakad, aga me peame panema paika etteaimatavad ja pikaajalised eesmärgid. kui me seda teeme, siis me oleme oma tööga hästi hakkama saanud. suur tänu ja nüüd Chris Davis. suur tänu, lugupeetud voolu, volinikukandidaat, siiamaani olete te suurepäraselt vastanud ja mulle jäi mulje, et teie vastused on kõik tulnud väga südamest. ma tahaksin küsida, kas te oskate nimetada ming-, mõnda inimest maailmas, kellel on sama palju potentsiaali keskkonnaküsimustega tegelemiseks, kui on seda Euroopa Liidu keskkonnavolinikul. ma tahan rõhutada seda, kui tähtis töökoht see on, missuguse suure potentsiaali see teile annab. kas te teate kedagi mitte ainult Euroopas, vaid igal pool, vaid kuskil mujal, nii et kas, ja sellega ma tahaksin küsida, kas te lasete mõnel teisel volinikul suruda läbi mõned direktiivid, mis ei ole võib-olla keskkonna süsteemi seisukohast niivõrd head või te hakkate kindlalt toetama kõiki neid keskkonnaalaseid seisukohti, mis on olulised? minu lihtne vastus on jah, ma loomulikult toetan keskkonna küsimusi, aga kuna mul on siiski kaks minutit vastamiseks, siis ma püüan natuke põhjalikumalt vastata. ma olen üsna veendunud, et te hiljem küsite minu käest portfelli kohta, vanasti oli keskkond ühes portfellis, aga nüüd on jagatud keskkond ja kliimamuutus, aga kui ma ausalt kõik need asjad läbi vaatasin, siis neid küsimusi ja asju on nii palju, et kõigest sellest selget ülevaadet omada on väike ime. kui ma küsisin oma eelkäijalt, volinik Diimaselt, kui palju on keskkonna alal tööd, ütles ta täpselt nii palju, kui sa soovid. nii et ma arvan, et ma olen igati teadlik, et ma olen niisugusel positsioonil, et ma pean vahendama maailma juhtide tegevust, kuid ma tahan ka teid hoiatada, et me ei ole mitte ainsad, kes mõistavad, et maailm on muutumas, on terve ja et me peame võtma olulisi muudatusi selle meie väga haavatava maailmaga tegelemiseks. võib-olla kõik ei tee seda samal moel nagu meie, võib-olla mõned keskenduvad konkreetsemalt võib-olla tehnoloogilisele arengule või millele iganes muule, aga oluline on meie käitumine. ma arvan, et üheaegne tegutsemine keskkonna vallas on olulise tähtsusega ja me ei tohi alahinnata seda, et ka teised mõistavad, missugune on olukord, me peame püüdma läbi suruda oma kavasid ja me peame väga kindlaks jääma oma seisukohtadele, aga kui juhtub midagi näiteks nagu Kopenhaagen, siis me ei tohi mitte mingil juhul oma plaane ümber vaadata. me peame vaatama ümber ainult seda, kuidas on parem ja kuidas on lihtsam teisi oma plaanidesse kaasata. nii et selles küsimuses, ma arvan, minu roll on väga oluline suur tänu, nüüd on lisaküsimus. meil, me peame ka tegema tõesti seda, mida luman, lubame ja te juba ütlesite, et paljusid seadusandlusi on väga raske rakendada ja paljud liikmesriigid ei ole korrektselt rakendanud seadusandlusi ja meile tundubki, et komisjoni jõustamismenetlused ei ole piisavalt karmid ja tugevad ja see, neid küsimusi ei tõsteta mitte kunagi Keskkonnanõukogus. kunagi ei räägita sellest, kuidas liikmesriikidel ei ole õnnestunud keskkonnaalaseid seadusandlusi rakendada. niisiis, kas teie kavatsete mingisuguse muusat-, muudatuse teha, kas te kavatsete suruta, suruda komisjonile peale siinkohas muudatuse, et keskkonnaalast seadusandlust hakataks paremini ellu rakendama? minu lähenemine oleks selline kahetine. ühest küljest, kui me oleme mingisuguse seadusandluse vastu võtnud, siis tuleb see ka rakendada, selles ei ole mingisugust küsimust. lõppkokkuvõttes on tegemist ju seadusandlusega, milles on kõik liikmesriigid kokku leppinud ja kokku leppinud ka Euroopa Parlamendiga, nii et liikmesriigid on tegelikult nõustunud selle seadusandlusega ning minu juriidiline roll on tõesti selle jõustamist edendada. samas on väga oluline ka see, et ma liikmesriikidele pakun abi, kus iganes võimalik, kui nad piisavalt ei mõista, kui meil on teadmisi, mida jagada, kui meil on head näiteid, mida tuua, et siis me peaksime seda tegema. Sloveenias küsiti minu käest intervjuul paar küsimust samuti keskkonna kohta ma kahjuks pidin vastama, et ma ei saa praegu vastata no,, aga põhimõtteliselt oleks vastus niisugune, et kuidas ma reageeni, reageeriksin, kui ma peaksin tegutsema Sloveenia huvide vastaselt? ja vastus on väga lihtne. ma tegutseksin ka kõikide teiste liikmesriikide vastu, kui ma ja nüüd palun Karl Schlüter ja härra Potočnik, kui te näete, kui kella, kui te kella näete, siis olge kena ja pidage kõne ajast kinni, kui võimalik. Tack. Eh. Jag ställer frågan på svenska. Swedish. Yeah ma esitan küsimuse äh, rootsi keeles. kui me räägime direktiivide elluviimisest, siis äh, paljud kahjulikud ained on äh, bioresistentsed ja akumuleerivad. meil on terve rida aineid, mis peaksid REACH-is olema, see, lisatama sellisesse kahjulike ainete nimekirja. Äh, mida teie teete selleks, et see nimekiri saaks lõpuks äh, lõplikult valmis tehtud äh, ja ja REACH-i nimekiri on nõrgem kui paljudest, paljud teised nimekirjad, mõned liikmesriigid tunnevad suurt rõõmu selle üle. mida te kavatsete selles osas ette võtma? Uh, what... suur tänu! kõigepealt äh, ma räägin teile, mida, kuidas me peaksime põhimõtteliselt äh, kohtlema neid õigusakte, mille me oleme vastu võtnud. õigusaktide elluviimine ei tähenda uusi läbirääkimisi sel teemal, kuidas äh, see konkreetne õigusakt peaks välja nägema. läbirääkimiste faas on juba lõppenud selleks ajaks ja me oleme jõudnud kokkuleppeni ja tegemist on kokkuleppega, mis tuleb siis ellu rakendada, seda selles vaimus, nagu see kokku lepiti. ja kui te küsite, kas ma olen rahul sellega, et kandidaatide nimekirjas on meil viisteist ainet ja et seitse neist on esimeses partiis ja null ne, neist on ainult N e-, lisas neliteist, siis minu vastus on ei, ma ei ole rahul sellega. ma olen juba rääkinud oma kolleegiga härra Dajaniga, kes vastutab ka selle eest. me tahame koos äh, teha koostööd ja töötada selle kallale, see on valdkond, kus kohe, kui ma ametisse asun, asun tööle, ma pööran sellele tähelepanu kohe, me oleme otsustanud ka, et meie esimene külastus toimub Helsingisse Euroopa Kemikaalide Agentuuri ja ma arvan, et see näitab üsna selgelt, et me tahame ellu rakendada kokkulepitud põhimõtteid, aga kas ma olen rahul sellega, mis minu ees laual on, siis minu vastus on ei, ma ei ole sellega rahul. I will use the technology of microphone. ma kasutan siin mikrofoni tehnoloogiat teine osa küsimusest puudutas ka PPT definitsiooni, see on nõrgem kui Stockholmi, Stockholmi konventsiooni definitsioon, definitsioon ja mõned liikmesriigid on huvitatud, et see oleks tugevam, rangem ja äh, mõned arvavad, et, äh, et põhimõtteliselt praegune äh, praegune õigusraamistik ei ole piisav, see oleks sama hea, kui üritada kalavõrguga planktonit püüda. Äh, ja see teatavasti ei ole ju võimalik, mida te kavatsete selles osas ette võtta, kui te nõus olete? Äh, jah, kolme tunni pärast näeme, mida ma kavatsen ette võtma. Te rääkisite lisa neljateistkümnest ja selle kriteeriumitest, teie küsimus on õige ma vastan teile, et ma võtan ühendust oma kolleeg Dianiga me püüame asjade kallal töötada ja ma olen üsna veendunud, et määratluse probleemid on on tõelised probleemid, äh, kui te tahate teada, mida ma isiklikult arvan, mida ma põhimõtteliselt arvan, siis kui me räägime ükskõik millisest ainest, sellest ükskõik, kas te, see on kantserogeenlaste, kantserogeensete, püsivate, bioakumuleerivate ainetega või, või ükskõik milliste kahjulike ainete tüüpidega, siis me peaksime teadma, mis liiki ainetest me räägime. nimelt äh, me räägime äärmiselt ohtlikest ainetest ja me peame neid aineid ka kohtlema kui selliseid äärmiselt ohtlikke aineid Itzel. Thank you. Um, thank you. My question was also um... suur tänu ja minu küsimus äh, puudutab äh, e-, õigusaktide ellurakendamist, mida on siin mainitud mõnikord ja teie vastused on olnud mõnevõrra üldised, nii et ma lähtuvalt teie vastustest kavatsen oma küsimust ka pisut muuta. meil on äh, heitmete raport, mis pärineb novembrist kaks tuhat üheksa ja seal on selgeid näiteid kaks tuhande üheksandal asjal äh, ükste-, üheteistkümnel juhtumil äh, oli tegemist äh, heitmete ebaseadusliku käsitlemisega, seal on ka mitmeid näiteid selle kohta, kuidas on veel õigust rikutud Äh, ja direkt, direktiivi praktiline elluviimine ei, ei ole sugugi mitte vastuvõetav, ma võin tuua mitmeid konkreetseid näiteid, siin on väga konkreetsed näited, äh, mida te võiksite vaadata ja, ja mida tõenäoliselt olete vaadanud, ja ma tahaksin öelda, et kodanike seisukohast äh, õigusaktide ellurakendamise puudulikkus seab küsimärgi alla ka tuleviku õigusaktid, kodanikud suhtuvad sellisesse käitumisse küüniliselt paraku meid koheldakse kõik, kõiki ühtemoodi aja osas. minu vastus oleks teile, et äh, praegu te ei saa eeldada minult, et ma kõiki äh, konkreetseid juhtumeid üksikasjalikult tunneksin. ma tean, et on väga palju äh, selliseid õigusrikkumisi ja mitmesuguseid juhtumeid, ma tean, et meil on viissada kuni kuussada iga aasta kaebust ja, ja olukord on lihtsalt selline ma võin öelda, et ma teen kõik, mis on äh, minu kätes, minu võimuses, ühelt poolt selleks, et rakendada ellu need põhimõtted, milles me oleme kokku leppinud, aga teiselt poolt ma leian, et mina peaksin olema ka suunatud äh, võib-olla mandaadi teises osas iseäranis, äh, kui ma tunnen oma valdkonda paremini, seda ma õppisin oma eelmise mandaadi käigus esimese mandaadi poole jooksul Äh, ma õppisin veel valdkonda tundma, teises äh, pooles ma juba teadsin, mida ma teaksin. Äh, ja ma arvan, et teises osas me peaksime vaatama, kuidas ambitsioone mitte alandades üritaksime nii-öelda õigusakte nutikamaks muuta, nii et nad oleksid ellu rakendatuvad, lihtsustatud ja seda kõike keskkonnakaitse huvides, looduse kaitse huvides. Um... suur tänu! ma arvan, et see, mida ma tahan teilt kuulda, aga ma ei kuule teilt, on vast pisut seda sa,, samas vaimus, nagu Chris Davis ütles. ma tahan kuulda, et teie jaoks on äärmiselt oluline äh, teostada rangemat järelevalvet liikmesriikides äh, ellu rakendamise üle kui varem võib-olla meil oleks vaja moratooriumit uute õigusaktide osas eh, nii kaua, kuni me oleme kindlad, et kõik meie endised õigusaktid on tõesti korralikult ellu rakendatud. Äh, jah, mis on minu jaoks tähtis, minu päevakorras tähtis, äh, see on äh, suhteline küsimus, kas see tähendab seda, et minu kolleeg ei pidanud seda tähtsaks ja ma võin lubada teile, et äh, õigusaktide ellurakendamine on üks minu prioriteete, et ma kindlasti keskendun sellele, sellepärast et ma usun, et ainult ellurakendatud õigusaktid on äh, tõelised õigusaktid ja tõeline õigusraamistik, mis äh, kaitseb meie keskkonda. kui meie õigusaktid jäävad ellu rakendamata, on nad kasutud. ma loomulikult ei rakendaks mingisugust moratooriumit, aga ma usun, et me peaksime põhjalikult läbi mõtlema selle, kuidas me korraldame asju nii, et meie kulud ja kasu oleks kooskõlas, et meie õigusaktidest oleks kasu ja et nad oleks ka ellu rakendatud. ma, minu jaoks on see oluline. Teie äh, nägemuse kohaselt äh, peab Euroopa globaalse poliitika kujundamismehhanismides võtma juhtiva rolli selleks, et tagada kõigi jaoks äh, jätkusuutlik tulevik. milliseid mehhanisme te siin nüüd äh, konkreetselt näete, kas te soovite ökoloogiliselt vastutustundlikku majandust äh, saavutada rohkema õigusloome kaudu või panustate te lihtsalt turule? ja lisaks huvitaks mind ka, et mida te pead, mida te arvate äh, teadmussiirdest, ilma et äh, arenguriikidele antaks patente? Uh, essence... see oli nüüd neli küsimust ühes, ma arvan, et olemuslikult me räägime rahvusvaheliselt väga seotud valdkonnast. nii et nagu ma juba sissejuhatavas kõnes ütlesin, tegu on globaalse tööga, me oleme globaalselt vastutavad, seega on rahvusvaheline koostöö väga oluline. me oleme seotud ÜRO keskkonnaprogrammiga, ÜRO jätkusuutliku arenguga, me peame äh, kaasa lööma ka Rio protsessis, ma arvan, et asjad, mida Kopenhaagenis nägime kliimaküsimustes, näitavad samuti seda, kui tõsine on meie kaasatus ja kui sügav on meie kaasatus. ma arvan, et asjade tähelepanu pööramine rahvusvahelisele koostööle peaks olema meie keskkonnaküsimuste käsitlemise tuumaks. kui te küsite määruste kohta ja turupõhiste instrumentide kohta, kuidas ma neile läheneksin, ma arvan, et äh, muuseas, kõik, mis mul siin on, on käsitsi kirjutatud. nii et selline terviklik lähenemine. kui selleks, et olla tõsiselt tõhus, on meil vaja poliitilist juhtimist, avalikkuse toetust, poliitilisi algatusi, infrastruktuure, rahastamist, turgusid, sest et me elame ju turumajanduses, peame võtma arvesse hindasid ja kulusid ja ökoloogiline areng. kui need kõik kokku paneme, siis asi töötab. mõnedel juhtudel on turuinstrumendid tõhusad, mõni, mõnedel juhtudel on määrused tõhusamad ja ma arvan, et me peame muidugi põhjalikult ja vaatama, aga kui me läheneme niisugusel terviklikul moel, siis me saame olukorra lahendada ja ma arvan ka, et see on ainus võimalus edu saavutada. igas, kui ühes või teises valdkonnas on probleeme, siis ma arvan, et see mõjutab ka teisi valdkondi. jah, ma sain aru, et te tahate dereguleerimist esile tõsta ja mind huvitaks ka, et milline on siis äh, majanduse ümberkujundamise jaoks äh, et teie plaanid, et kas te võitleksite selleks, et meil oleks selline tulevikku suunatud investeeringute programm, millega kujundataks meie majandust keskkonnasõbralikumaks? mitte, et ma ütleksin, et määrused ei kuulu minu prioriteeti hulka, muidugi neid tuleb kasutada ja kui mingisugused seadused ei ma, ma tahan igal juhul teiega arutada seadusi ja ma toetan rangeid seadusi ja määrusi, aga teisalt ma arvan ka, et me ei tohi liiga kaugele ja liiga kiiresti survet avaldada, meil peab olema avalikkuse ja e, ja riigisektori koostöö, me peame aitama ülemineku ajal, me peame ülemineku ajal toetama seaduste ellurakendamist ja peame erasektoriga koostööd tegema, sellepärast et meie avalikkus, meie oleme siin, meie peame toetama erasektorit, et oleks võimalik ka saavutada tulu, sest vastasel korral ei ole erasektor huvitatud, kuid see ei muuda minu seisukohta, et me peame oma määrustes ikkagi olema ranged. reeglid peavad olema ranged, kuid nad peavad olema etteaimatavad, inimesed peavad aru saama, mida reeglid neist sobivad. aitäh, e nüüd saab Paul Nuttall eh, sõna. <clears throat> suur tänu. kas ma võiksin algatuseks kõikidele väga õnnelikku ja samas külma uut aastat soovida? tundub, et ma olen üks väheseid, väheseid äh, parlamendiliikmeid, kes hakkab nüüd puudutama inimtekkelist globaalset soojenemist. kui me nüüd vaatame, mis on viimase saja aasta jooksul toimunud, see on üsna mõistlik periood vaadata, mis on kliimas juhtunud ja tegelikult viimase saja tuhande aasta jooksul me tegelikult ei ole näinud, et see, et et väga palju oleks toimunud kliima soojenemist ja tegelikult mina ei ole sellega nõus, et inimene suudab kliimat muuta. jah, kuna ma varem olin teadusvolinik, siis ma tean ka seda, et teadlased ei ole kunagi kõikides küsimustes ühel meelel, aga kui meil on ühes valdkonnas siiski enam-vähem ühine seisukoht teadlaste hulgas, siis see on just nimelt kliimamuutus. meil on olemas rahvusvaheline kliimamuutuse paneel, kuhu kuuluvad maailma tippteadlased ja nemad mõtlevad enamjaolt ühes suunas täiesti, kuigi kui aus olla, siis ka mõned nende hulgast ei ole seda meelt, et inimesed on tekitanud kliima soojenemise, kuid üldine lähenemine on siiski see, et kliima soojenemine on olemas. kuid mina võib-olla vastan natuke provotseerivalt nüüd teile. Öel-, kujutagem ette, et teil on õigus ja minul ei ole. kui teil on õigus ja minul ei ole, mida see siis tähendab? kas need poliitikad, mida me kasutame, on ikka veel õiged? kas me, kas see, et me püüame oma keskkonda kaitsta, see on ju ikkagi õige. nii et isegi juhul, kui inimesed ei ole tekitanud kliima soojenemist, siis kuigi ma ei usu seda, aga kogu, isegi kui inimesed ei oleks tekitanud kliima soojenemist, siis poliitikad peavad ikkagi samaks jääma. ning kui minul on õigus ja teil mitte ning me peame kinni mõningatest nendest seisukohtadest, mis on siin juba väljendatud, missugused oleksid siis tagajärjed kui me kõiki neid asju ei teeks, mida me planeerime, siis tuleks tõsine katastroof, ma usun, ja ma arvan, et me ei peaks püü-, püüdma, tormama kliimakatastroofi. me peaksime kliimaküsimused lahendama enne, mitte, mitte hakkama neid lahendama siis, kui nad on juba väga tõsised, nagu juhtus majandusega. nii et ma arvan, et me peame kliimaküsimustega väga õigeaegselt ja enneaegselt tegelema. suur tänu, kõigepealt te rääg-, kui te räägite üksmeelest, aga meil on kolmkümmend tuhat teadlast, kes on kirjutanud alla sellele deklaratsioonile, et kliima soojenemine ei ole inimtekkeline. ja kui teaduspõhiselt inimesed jäävad töökohtadest ilma ja arvutitega on töötatud välja realistlikud mudelid, kas tõesti teadlaste tegevuse tulemusena peavad inimesed jääma töökohtadest ilma? meie arvutitehnoloogia on väga eesrindlik, aga ma tahtsin tegelikult öelda, et keegi tegelikult ei taha ju ettevõtete ja ettevõtluse vastu töötada. me lihtsalt tahame, et ettevõtluse ja äriloogika kohaneks sellega, et meil tuleb siseneda uude kolmandasse tööstusrevolutsiooni ja me peame võtma arvesse seda, et meil on vaja nüüd rohelisemat majandust, me peame keskkonnakulud oma ettevõtlustegevuse sisse arvestama. ja me peame selle eest maksma, et me oma keskkonda hoiaksime ja kui me maksame, siis me läheme ka jätkusuutlikus suunas ning see olekski minu äh, vastus teile. rääkides maksudest, siis ärge muretsege, küll valitsused juba oma maksud saavad ära kogutud ja kui nad saavad neid rohelistest allikatest, siis on see parem kui mitterohelistest. aitäh, nüüd me jõuame teise vooruni ja öö, äh, küsimustega alustab Anja Paiskerber härra Potočnik, minu küsimus ei puuduta mitte ebapiisavat rakendamist, vaid ebaühtlast rakendamist liikmesriikides. Euroopa ambitsioonikas äh, keskkonnapoliitika peab piiriüleselt keskkonda kaitsma, aga samal ajal tooma, looma ka võrdsed äh, kon-, äh, tingimused Euroopas, aga äh, kui me neid äh, direktiive eri, liikmesriikides erinevalt äh, rakendame, siis ei saavuta me kumbagi e-, e-, eesmärki, näiteks ähm, õhukvaliteedi direktiiv ja küsimus on selles, et kui palju mõõtestatsioone on, mõõtejaamu on erinevates kohtades või et näiteks kui liikmesriikides on piirnormid väga erinevad, tuhandekordselt erinevad näiteks. härra Potočnik, ma tahaks küsida Te, te ütlesite just, et te tahate teha kõik selleks, et äh, seadusi ka rakendataks. Äh, kuidas te soovite saavutada seda, et komisjon tegeleks äh, ja, ja valvaks seda rakendamist ja et meil oleks vähem ja et meil oleks tõesti üht, ühtsed konkurentsitingimused Euroopas? aitäh. Very good question. Because... väga hea küsimus ja väga raske on sellele küsimusele vastuta. jällegi Euroopa protsessis olen ma õppinud seda, et äh, mõningate infoanalüüsidega äh, on äh, meil kehvad lood ja see on üks valdkond, mille kallal me tahame, ma tahan tööd teha, uus andmebaas, mis annab meile paremad võimalused, rohkem informatsiooni, see andmebaas loodi kahe tuhande kaheksandal aastal, seda tuleb tugevdada ja täiendada ja võimalikult kiiresti külastan ma ka Euroopa Keskkonnaagentuuri Kopenhaagenis ja ma uurin, mida me saame teha selle parandamiseks, sellepärast et ma olen veendunud, et ainult teadmistepõhine ja põhjendatud otsus on õige otsus ma arvan, et me valmistame õigusakte ette, vaatame läbi kõik äh, hinnangud, äh, mis käivad keskkonnavaldkonna juurde, siis me peame kõike seda arvesse võtma, meil on vaja nutikamaid õigusakte, võrdseid tingimusi. ja me peame vaatama üle ka regionaalsed erinevused ja, ja nende rolli siis, kui selleks, kui see on põhjendatud. ma arvan, et see võiks olla üks osa meie loogilisest, oma meie mõtlemisviisist ja meie tulevikutegudest. lisaks keskkonnaprobleemidele, mis on piiriülese iseloomuga, on ka sellised mis, mida saaks lahendada riiklikul tasandil ja seda tuleks ka teha. paljudel saadikute jaoks kuulu vaat ka meie pinnase äh, õigusaktid, äh, nende õigusaktide juurde, kus ei, ei ole mingit riigiülest taset, mida tuleks äh, riiklikult lahendada ning mida teie isiklikult arvate piinase kaitse direktiivi jätkumeetmetest? Uh... mina arvan, et et äh, kui ma alguses äh, sõna võtsin, siis ütlesin oma sõnavõtus, et ma ei tahaks äh, lähimuspõhimõtet kasutada vabandusena mitte tegutsemisele või, või ettekäändena. aga samuti ma ei tahaks liikmesriike liigselt kurnata, kui me räägime siin pinnase kaitsest, mis pärineb kahe tuhande kuuendal aastal aastast, äh, siis see saab olema üks teema, äh, millega ma asun tegutsema õige pea. see saab olema üks äh, küsimusi, mille ma tõstatan nõukogus, praegu puudub meil kvalifitseeritud häälteenamus, viis riiki on endiselt vastu. ma ei kavatse pinnase direktiivi kõrvale heita, ma arvan, et pinnase direktiiv on Euroopa huvides, tegemist on valdkonnaga, mis äh, ei ole piisavalt kaetud, praegu ma olen äh, täitsa teadlik sellest, et äh, paljudes liikmesriikides pinnase kaitse on hästi tagatud, ma olen sellest teadlik, aga pinnase direktiivi eesmärk ei ole ju seda kaitset vähendada. Andres Perillo Rodriguez, palun. härra Potočnik, väga hea meel, et te siin olete, mul on väga konkreetne küsimus teile. kas teie prioriteetide hulka kuulub ka kuues keskkonna raamprogrammi, kuuenda keskkonna raamprogrammi jätkamine, mis sel aastal lõpeb. kas te saate lubada parlamendile, et te lähemal ajal koostades seitsmenda raamprogrammi, mis on seotud kuuendaga ja mis tege-, milles oleks uued väljakutsed, ma küsin seda sellepärast, et äh, ma olen veidi mures selle pärast. juba mõnda aega ma mõtlen, et mida komisjon teha kavatseb, miks selle kohta mingit selgust ei ole kas äh, saaks praegu selles küsimuses selgest, sest äh, praegu ei ole ju vaja siin kahtlusi, vaid meil on vaja konkreetseid meetmeid, nii et ma tahaks küsida, et kas selle küsimuse lahendamine on võimalik? suur tänu, meil on äh, kuues keskkonna tegevuskava, see kehtib kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani ja praegu on kaks plaani, välishindamine Euroopa Parlament välis seda, see praegu on töös ja äh, äh, välishinnang, välishinnang kuuendale keskkonnategevuskavale on ettevalmistamisel, siis samuti keskkonna olukorra hinnang, see nõndanimetatud SOR, mis räägib keskkonna väljavaadetest tulevikule, need on kaks elementi, mis me tahaksime lõpule viia lõpuhinnanguks, see on plaanitud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesse poolde ja aga teie küsimus oli üsna täpne. mida te arvate seitsmendast keskkonnategevuskavast? kui äh, ma lähtun mulle antud juhtnööridest, äh, siis ma, siis te teate, mis mu vastus on. ma arvan, et äh, vormiliselt ma ei saa pühenduda ega lubada äh, mingisugust tegevuskava, sellepärast et läbi tuleb viia põhjalikud analüüsid kõigepealt, aga kui ma vaatan dokumente, Euroopa strateegiat kaks tuhat kaks, jätkusuutliku arengu strateegia, mis ma loodan, saab äh, kehtima ka kahe tuhande kahekümnenda aastani siis ma usun, et seitsmes keskkonna raamprogramm või tegevuskava saab olema suurepärane võimalus mõningaid neid küsimusi, mida ma mainisin, põhjalikult arutada ja see protsess minu jaoks ei ole sugugi mitte puudujääk, vaid otse vastupidi, üks pluss, mis annab meile võimaluse tulevikukavad põhjalikult läbi arutada. ma ei annaks teile mingisuguseid ametlikke lubadusi, aga igal juhul sedasi ma asjadest arvan. aitäh ma loodan, et see on tõeline lubadus teie poolt juttu oli õhukvaliteedist, mõnedel liikmesriikidel on väga äh, lõtv riiklik poliitika. see viib selleni, et mõned äh, saastavad õhku ja ei tee midagi õhukvaliteedi parandamiseks ja äh, ja ettevõtted näiteks kolivad lihtsalt äh, teise kohta selleks, et neil oleks lihtsam. kas te mõtlete, äh, kavatsete mingeid meetmeid võtta selleks, et äh, liikmesriikidel ei oleks selline tegutsemine võimalik? kas te kavatsete võtta meetmeid selleks, et meil tõesti oleks puhas õhk liikmesriikides? see on praktiliselt küll reeglite rikkumine, kuna tegemist on äh, teise küsimusega, see peaks olema seotud, aga äh, ma arvan, et me ei vasta sellele küsimusele, vaid läheme edasi ja sõna saab Holger Kramer. aitäh, härra volinik, minu jaoks on oluline äh, bürokraatia küsimused ja äh, me oleme loonud väga palju keskkonnaõigusakte, mis ei ole oma eesmärki saavutanud, vaid on tegelikult loonud keskkonnabürokraatiat. kas me võime lähtuda sellest, et te viie, järgmise viie aasta äh, puhul äh, tegelete sellist, oma algatustes, mis puudutavad kulusid, topeltreguleerimist, kas te pöörate neile teemadele rohkem tähelepanu kui teie eelkäija? ja kas te näete keskkonnapoliitikas selliseid valdkondi, kus äh, vaja oleks äh, peatada uute õigusnormide väljatöötamine, mitte selleks, et äh, meil oleks halvem keskkonnakaitse tase, vaid selleks, et oleks võimalik rakendada juba olemas, olevaid õigusakte? It's uh, in the impact assessments which we mõjuhinnangutes, uh, mida me läbi viime ja mis uh, kus me peaksime keskkonna komponenti kindlasti esile tõstma, peaks selline lähenemine olema esindatud. ma e, arvan, et kallid keerulised õigusaktid, mille puhul me juba ette pea, põhimõtteliselt teame, et seda ei saa ellu rakendada, et need, need ei ole meie huvides, need ei ole, see ei ole kellegi huvides ja kindlasti mitte keskkonna huvides. see aga ei tähenda seda, et me peaksime me, meie eesmärgiks on ennekõike keskkonnakaitse ja me peame vaatama siis, äh, kuidas me seda parimal võimalikul moel teha saame, ükskõik mis valdkonnaga on tegemist. aga lihtsustamine on äh, üks valdkondi, mille edusammudega ma olen kõige vähem rahul seoses oma praeguse mandaadiga. ma olen äh, ma olen andnud endast parima iga viimane kui päev selleks, et lihtsustamise suunas liikuda ja ainus, mida ma öelda saan, äh, on see, et mandaadi lõpuks on äh, olukord selline, et minu järeltulijal on äh, nüüd ideaalne olukord selleks, et seadust teadusuuringute valdkonnas äh, õigustikku lihtsustada. sellepärast, et olukorras on kõik, kõik on ette valmistatud, kõik on laual valmis nii-öelda. ma selgitan teile seda sellepärast, et te mõistate, mõistaksite minu äh, mõtteviisi selles valdkonnas. nutikad õigusaktid lihtsustamine ja bürokraatia vähendamine peaks olema üks osa meie filosoofiast. aga me ei tohiks kunagi unustada ka seda, et äh, me oleme siin, äh, teie olete keskkonnakomisjonis, mina olen keskkonnavolinik ja meie peame omalt poolt andma parima selleks, et äh, tulevikus oleks keskkond jätkusuutlik. Üheks suurepäraseks näiteks, mis praegu on tulekul, on minu teada IAD tööstusemissioonide direktiiv, kus me parasjagu töötame selle kallal ja kõneleja katkestatakse. kas ma saan teilt lubaduse, et et et te ei võtaks selli-, esitaks ühtegi õigusakti, millele ei ole eelnenud korralikku mõjuhinnangut? Yes, I think that's the correct way. jah, ma arvan, et see on õige lähenemine. kõik seadusandlused peaksid läbima mõjuhinnangu, väga põhjaliku mõru, mõjuhinnangu ja keskkonnaalane hinnang peaks olema väga tugevalt sinna kaasatud aitäh, Ester Terang. suur tänu, härra volinikukandidaat. mina küsin bioloogilise mitmekesisuse kohta. Te ise nimetasite seda samuti prioriteediks ja ma arvan, et see on ka parlamendile üks olulisemaid asju. Äh, Natura kaks tuhat on üks võimalus bioloogilist mitmekesisust kaitsta. enam kui sada kakskümmend menetlust Natura rikkumise kohta on juba algatatud liikmesriikides ja peamiselt seetõttu, et liikmesriigid ei ole piisavalt hästi Euroopa seadusandlust rakendanud osa ja need liikmesriigid peavad ka kasutada saama, aga teisalt paljud piirkonnad on tõesti väga hädas selle seadusandlusega, mõned, mõned definitsioonid on ähmased ja raskesti mõistetavad. see seadusandlus tuleb juba seitsmekümnendatest aastatest ja kliimamuutust seal üldse veel arvesse ei võeta ning minu küsimus on selline, kas te kavatsete Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse direktiivi kaasajastada, kas te kavatsete liikmesriikidele anda ju rohkem, rohkem suuniseid ja juhiseid, selgitades definitsioone või edendades head tava, aitäh! ja the answer, the answer would be more ma vastan rohkem teie küsimuse teisele osale. aga ma kavatsen jah, selles suunas minna, aga tõesti, ma arvan, et äh, bioloogiline mitmekesisus on väga, väga laiaulatuslik, kõikehõlmav küsimus, ühest küljest tuleb arvesse võtta seadusandlust. seadusandlus on kohati üsna selgelt sõnastatud siiski, Natura on üsna selge seadusandlus. Sloveenial on kolmkümmend viis koma viis protsenti Natura alasid, et te lihtsalt teaksite, missuguses seisundis me ise oleme, aga meie riigis on ka tõesti palju tehtud looduskaitsealal. kui me aga vaatame rakendamise küsimusi, siis oluline on rakendada seadusandlust ka nii, nagu see seadusandlus ette näeb, mis tähendab siis seda, et kõik, mis toimub Natura aladel, tuleb teha nii, et me hoiame loodust. samas see ikkagi ei tähenda, et nendes aladel, et Natura aladel mitte midagi ei ole teha lubatud. ma arvan, et paljudel juhtudel on asi, on meil ka häid näiteid, te isegi ütlesite, et neid on ja mina kavatsen igal juhul minna edasi selles suunas, et kõik need teadmised ja head näited ja head tavad, mis meil on olemas, neid me jagame ka teiste riikidega. mina ise kavatsen minna näiteks Hollandisse ja Saksamaale, kus ma tean, et et on jätkuvalt olemas veel niisugused Natura kasutamise tavad, mida, mis tekitavad inimestes probleeme ja ma tahan seetõttu oma silmaga näha, milles asi on, milles on probleem ja ma arvan, et see on õige, õige lähenemine, kuidas seda Natura küsimust lahendada, aitäh! suur tänu, teil on väga proaktiivne lähenemine ja väga hea, et te Euroopa tasandil võtate sellele liidrirolli. ma arvan, et aasta kaks tuhat kümme ei ole veel aasta, mis ajaks hakata eesmärke seadma, aga mis te sooviksite kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks muuta bioloogilise mitmekesituse, mitmekesisuse vallas, kuhu te tahaksite jõuda, kuhu me siiamaani veel jõudnud ei ole? esimese küsimuse vastuse lõpp oleks niisugune, et praegusel hetkel ma seadusandlust Natura vallas muuta ei kavatse. nüüd lisaküsimuse vastus. esiteks, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks tahan ma rakendada seadusandluse, mis on täpselt paika määratlenud Mar Natura alad, see on siis esiteks rakendamine, jõustamine, teiseks erinevate lünkade täitmine, meil on siin veel igasuguseid lünki, siis parandada üldisi teadmisi sellest küsimusest, bioloogilisest mitmekesisusest, praegusel hetkel on terve hulk öö, lünki teadmises ei ole täpselt teada, palju bioloogiline mitmekesisus ja selle säilitamine maksab ja kõige tähtsamaks pe ma pean jällegi terviklikku lähenemist. me peame loogiliselt rakendama ka merendusvallas nii ja samuti põllu, ühtse põllumajanduspoliitika vallas, kui kõik need asjad koos toimivad, siis see suur tänu ja nüüd Karin Kadenbach. Um, aitäh. Euroopa Euroopa Liit ja meie komisjon on pioneerid paljudes keskkonnaküsimustes ja väga äh, paljudel eurooplastel on äh, sellest väga palju kasu, äh, väga palju kasu Euroopa Liidust just nimelt seetõttu, et me oleme selles vallas pariid, planeedis ees, ees, planeedil eesrindlased, aga meil on väga palju raskusi nende eeliste rahvale selgeks tegemisega ja meil on ka selliseid äh, probleeme, nagu meil just oli hõõglambiga. kuidas te kavatsete tulevikus uusi keskkonnateemasid, mida, äh, mille mõju küll äh, inimesed hindavad, aga mida nad samal ajal näevad ka oma igapäevase elu rikkumisena, kuidas te kavatsete neid teemasid rahvale tutvustada? ja nii, et see ole-, äh, need, nii, et see oleks positiivne. see ei ole ka mitte kerge küsimus. ma arvan, et kõige olulisem on mõista neid küsimusi are-, arutades, et mida iganes me ka ei teeks, me peame tegema kõike, pidades silmas mitte ainult homset, vaid ka kaugemat tulevikku. niisiis, kõige tähtsam on pikas perspektiivis asjade nägemine. samuti peame olema väga ettevaatlikud kõigi nende meetmete rakendamisel. et me, kui me tege-, teeme, me peame vaatama, et me ei teeks asju, mis on pöördumatu mõjuga, sest et kui midagi pöördumatu mõjuga tehakse, siis ongi kahju tehtud ja parandada enam ei saa. oluline on ka avalikkuse teavitamine ja avalikkuste arvamuse teadasaamine, see on alati ka raske, aga, aga kõige parem on seda ikkagi teha heade poliitikatega ja heade otsuste vastuvõtmisega. nii et kui inimesed mõistavad meie otsuseid, miks me oleme nad teinud ja kui me anname neile ausaid selgitusi ja ei kuritarvita oma positsiooni, nii et oluline on, et me oleksime avalikkusega ausad ja selgitaksime, et ei ole mitte mingeid regionaalseid, ärilisi ega mingeid muid huvisid, vaid me peame ainult keskkonda bioloogilist mitmekesisust silmas pidama. loomulikult eeldab see ka parimaid strateegiaid ja parimaid rakendusmeetodeid, aga tihti ei ole see eriti mõistetav, sest me peame arvestama siin erinevate osapooltega. ja kui me siin nüüd võtle, mõtleme näiteks konkurentsi küsimustele, kui keskkonnameet-, kui, kui ettevõtted kujutavad keskkonnameetmeid endale kahjulikena, aga samal ajal on neist keskkonnameetmetest kasu rahvale, kuidas te tahate neid erinevaid osapooli ühe mütsi alla saada? mitte ainult inimesed, aga ka ettevõtted peavad mõistma, aga ma usun, et et mõistmine paraneb praegu meil väga hästi. see ei ole mitte ilmselge, aga kui me kõik oleme oma poolt edastatavates sõnumites järjepidevad ja kui me ka seda teeme, mida me lubame ja kui me esitame seaduslikke aluseid järjepidevalt ja kui me järjepidevalt uusi teadmisi hangime, siis hakkab ka avalik arvamus ja avalikkus mõistma, kus me oleme ja mida me tahame, aga keskkonnaküsimustes arvan ma, et me oleme üsna heal positsioonil praegu. kui me vaatame Eurobaromeetrit ja kuidas nad neid keskkonnaküsimusi näevad, siis Eurobaromeetri hinnangud on üsna kõrged, nii et ma olen veendunud, et, et mina olen üks neist õnnelikest, kes saab hoolitseda nende valdkondade eest, millesse Euroopa kodanikud kõige rohkem usuvad. Euroopa kodanikud usu, uskusid teaduse küsimustesse, et me sellega tegeleme ja samuti usuvad, et me keskkonnaküsimustele, küsimustega tegeleme. Janus Oder. Janus Oder. härra Potočnik, kallid kolleegid, piiriülese saastat vastutuse küsimus peaks olema tulevatel aastatel üks olulisemaid prioriteete, on tulemas rangemad reeglid ja ma usun, et te selles osas minuga nõustute. ma tahan tuua ühe näite. kümme aastat tagasi üks Austraalia, Kanada ühisfirma, kaevandusfirma tegi, tekitas tõeliselt suure saastatuse. Nad tsüaniidi saastatuse Euroopa jõgedes. kohalikud inimesed pidid kannatama seetõttu. nüüd on sellest kümme aastat möödas ja nüüd plaanitakse uusi kaevandusi avada, kus kasutatakse sedasama tsüaniidil põhinevat tehnoloogiat. minu arvates tuleks niisugune tehnoloogia Euroopa Liidus ära keelata. näiteks Ungaris ja Tšehhi Vabariigis on see tehnoloogia juba ära keelatud. kas te olete minuga nõus ja kas te toetaksite mind nendes püüdlustes? I think that in essence you are right. ma arvan, et äh, põhimõtteliselt on teil õigus. loodus ja saastatuse tagajärjed on väga tõsised, te nimetasite ainult ühte praegu. juhul, kui niisugustel juhtudel, kui saastatuse tulemused on piiriülesed, arvan ma, et meil on see eelis, et me saame vaadatagi neid küsimusi Euroopa Liidu tasandilt ja saame võtta ühise üle-euroopalise lähenemise. loomulikult on selge see komisjoni seisukohast, et me peame kinni pidama oma õiguslikult paika pandud kohustustest ja samuti oma õiguslikult paika pandud piiridest. näiteks kui on meil olemas keskkonnamõju hinnamise direktiiv ja strateegilise, strateegiline keskkonnadirektiiv. lühend siia, siis ma arvan, et iga kord, kui me mingisuguste projektide või programmidega tegeleme, peame me kinni pidama nendes direktiivides paika pandust ja hoolitsema selle eest, et nende direktiivide nõuded oleksid täidi, täidetud. nii et ma olen põhimõtteliselt teiega nõus, aga me, aga rõhutan veel ükskord, et peame tegema asju, mis on meile õiguslikult lubatud, mõned asjad on liikmesriikide pädevuses, mõned asjad tuleb rakendada liikmesriigi tasandil, aga kui me näeme piiriüleseid mõjusid, siis on ilmselt õige aeg vaadatagi küsimust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 viimasest saastatusest peale nad meid ei ole aidanud. see tsüaniidipõhine tehnoloogia tuleks täielikult ära keelata, see on ainukene lahendus, mida mina sellele küsimusele näen. oht, et selline küsi-, asi võiks uuesti juhtuda, on väga suur. tsüaniidipõhine tehnoloogia tuleb täielikult ära keelata, vastasel korral võib selli-, samasugune saastatus taas juhtuda ja me kahjustame rohkem oma keskkonda. suur tänu! vabandust, ma mõi-, mõistsin teid alguses valesti, ma ei saanud aru, et see küsimus oli nii konkreetne. vastus on selline, et kui meil ei ole direktiive, aga on olemas tõsine keskkonnaprobleem, mida on tarvis reguleerida, siis loomulikult me peame seda vaatama. kui on küsimus, mis nõuab täielikku keelustamist, siis täielik keeld ka pannakse. praegusel hetkel ma vähemalt ütlen, et minu põhimõtteline seisukoht on niisugune, aga ma sain teist alguses valesti aru. mulle tundus, et see on rohkem selline üldist laadi küsimus, ma ei saanud päris õigesti aru, mida te küsisite, aga mu põhimõtteline vastus on et kui on, kui on olemas seadusandlus, tuleb seda rakendada, kui aga seadusandlust ei ole, aga on olemas keskkonnaoht, siis loomulikult peame sellega kohe tegelema. Te olete siin ka oma seisukoha väga selgelt väljendanud, te peate alati häälekalt väljendama oma seisukohti niisugustes ilmselgetes küsimustes ja mina loomulikult püüan omalt poolt vaadata ja kõige paremini probleemi mõista, ja niisuguseid probleeme me peame muidugi käsitlema. suur tänu, nüüd me jõuame küsimuste kolmanda ra raundini ja esimene küsija Gaston Franco Rahvaparteist. aitäh, härra volinikukandidaat, me oleme rääkinud veest, õhust. ma tahaks rääkida metsast. kas te olete valmis toetama tõelise integreeritud Euroopa metsanduspoliitika loomist, mida te kavatsete teha selleks, et edendada jätkusuutlikku metsandust Euroopa Liidus ja selleks, et julgustada äh, äh, loodusvarade äh, tõhusat kasutamist, eriti puidu ja biomassi tõhusat kasutamist. kas te kavatsete juurutada jätkusuutlikkuse kriteeriumi biomassi jaoks? aitäh! That is pretty, uh, pretty uh, I will try to cover as much as ma püüan vastata nii palju kui oskan. minu jaoks metsaküsimus on väga oluline küsimus, nelikümmend protsenti Euroopa territooriumist on kaetud metsaga, ühest küljest on nad väga, on metsad väga seotud bioloogilise mitmekesisusega, teisest küljest keskkonnaga nii et nad on väga tähtsad Euroopa jaoks ja ma arvan, et me oleme metsa, metsade kaitse küsimuses igati ühel nõul. rahvusvaheliselt ma arvan, et me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, kaitsmaks metsade, oma metsi, vältimaks liigset raadamist. ja minu kavatsused liidu sees metsanduse alal on see, te teate, kahe tuhande üheksanda aasta aprillis välja antud valget raamatut keskkonnaküsimustes ning metsade kaitse roheline raamat tuleb varsti välja, see jõuab ka kohe varsti teieni. Need on minu arvates hetkel kaks kõige olulisemat alusdokumenti, mille põhjal me peaksime aru, alustama arutelu ja mille põhjal peaksime ka mõistma, kuidas Euroopa metsandust strateegiat parandada ja kaasajastada ning nende põhjal peaksime ka leidma kõige selgema vastuse küsimusele, kas kõige parem seadusandlus, millest kinni pidada, on metsandusdirektiiv või tuleks mõne muu direktiiviga tegeleda. ma tean, et metsaküsimus on oluline me peame metsade kaitsmega, kaitsega ja metsaalase informatsiooni jagamisega pidevalt ja ühiselt töötama. aitäh, härra volinikukandidaat. ma arvan, et teie vastus näitab, et te saate aru, kui oluline see küsimus on, aga mind, ma oleks väga huvitatud ka nendest meetmetest äh,, mis, millega tagatakse see, et et õigusaktidest peetakse kinni, neid rakendatakse korralikult ja eriti, mis puudutab äh, metsade äh, mahavõtmist ja selle vastast võitlust. mul on üks minut, mille jooksul ma võin vastata jah, jah, jah, aga just nimelt te olete ma olen teiega sama meelt, täpselt seda me peamegi tegema. rahvusvahelisest seisukohast lähtudes ma arvan, me peame oma rolli täitma, on mõned tagajärjed, mis tekkisid ka Kopenhaageni, pärast Kopenhaagenit Kopenhaagenis võeti mõned otsused vastu ühise rahvusvahelise lähenemise osas, muuhulgas ka rahastamisküsimus, küsimus teisalt äh, on meil vaja seadusandlust, mis on ka juba välja tulemas. see on seadusandlus, mis käsitleb ebaseaduslikku metsade mahavõtmist ning selles vallas me püüame teha kõik, mis meie võimuses. tegu on esimese kahepoolse kokkuleppega ja sel moel me kavatseme ka edasi minna, aga loomulikult on mõningad piirid, nii et ma arvan, et et õi-, head tavad selles küsimuses on õige lähenemine aitäh, Viktoria Pruudi, palun. aitäh, äh, härra esimees. ma tervitan volinikukandidaat Potočnikut, kellega me oleme väga head koostööd teinud teadmistusküsimustes tema eelmisel ametiajal. mul on väga hea meel äh, selle üle, mida ta ütles äh, pinnasekaitse kohta ja ma tervitan ka seda, et ähm, see direkt-, et hakkab selle direktiiviga siiski tegelema, sest et ilmselge on see, et ähm, pinnas on väga oluline süsiniku äh, sidujana ja ja mind äh, huvitab eelkõige kliim-, huvitavad eelkõige Äh, seosed kliimaga ja oluline on see, et kogu Euroopa Liit midagi teeks ja et kõik tegeleksid pinnase kaitsega. kas te palun võiksite rääkida nendest küsimustest? Should... suur tänu. kõigepealt võin ma öelda, et ma jagan teie äh, arvamust meie varasema koostöö osas ka, me tõesti nautisin seda koostööd, mis puudutab pinnase direktiivi, siis ma juba ütlesin teile, millised on mu kavatsused, kuidas ma kavatsen tegutseda, ma olen täiesti nõus teie analüüsiga, äh, mis tõi välja selle, kui oluline on pinnase direktiivi erinevatest äh, seisukohtadest, mis puudutab kliima koordineerimist ja kliima kohandamist, äh, siis see saab olema minu kolleegi Conny Helgo kätes aga et vastata täpselt, äh, sest ma näen, te noogutate siin, kõik, mis kuulub ühe äh, minu kolleegi portfelli, see otsus äh, langetati vastavalt lepingule ja president vastutab ametisse määramiste eest ja vastutab selle eest, et, et kolleegium toimib hästi ja mina vastutan selle eest, et kui küsimus on äh, ühel või teisel määral seotud keskkonnaga, äh, mis antud juhul on tõsi, siis ma pean tegutsema. nii et äh, mina omalt poolt kannan oma aspektide eest hoolt ja minu vastutusel on see, et ma korraldan tööd nii, et ükskõik äh, mis puudutab äh, vett, mit-, bioloogilist mitmekesisust, äh, pinnast, äh, kliima adaptatsiooni osas, et selle eest kannab hoolt keskkonna peadirektoraat, sellepärast et see on õige tee. mina võtan endale selle vastutuse, võttes endale keskkonnavoliniku ametikoha. ma sooviks esitada täiendava küsimuse mul on nimelt tunne, et et äh, töö on jagatud äh, mitmesse ossa ja see on tõesti väga raske, sest eile oli selles saalis äh, rahvus, rahvusvahelise koostöö volinik ja mul on tõesti väga, ma olen väga mures selles, et äh, ei ole ühtset vastutust. What I can say it's uh... mina võin öelda nii palju, et uh, äh, püüdke mõista, komisjonis, kui me teeme oma tööd, siis uh, meie töö tulemus on komisjoni töö tulemus ja meie peame kandma hoolt selle eest, et tulemused vastavad ootustele meie ülesannete kohta, ka teie ootustele. meil on mitmesuguseid õigusakte minevikus, mis, mille me oleme esitanud nii, et selle alla ei olnud kirjutanud mitte ainult üks volinik, vaid mitu volinikku. ja ma arvan, et sedalaadi juhtumeid saab tulema arvukalt ka tulevikus. me teeme palju koostööd tulevikus, ma olen selle, teen seda rõõmuga näiteks äh, äh, Setplani strateegia, kus äh, mitu direktoraati, mitu volinikku tegid koostööd ja me rääkisime, me oleme juba rääkinud Koniga sellest, kuidas asju paremini korraldada ja loomulikult koostöötee on meie tee, püüdke mõista, minu meelest on väga oluline mõista, et mina tahan, et meil oleksid ühised kabineti koosolekut näiteks ja seda korrapäraselt, sellepärast et väga oluline on koos tegutseda. härra Gerbrandi. härra Gerbrandi, palun. suur tänu, esimees, ma tahaksin tänada volinikukandidaati tõhusa ja otseste vastute eest siiamaani. ma oma küsimuses tahaksin keskenduda bioloogilisele mitmekesisusele ma olen väga rahu, see on teie, rahu sellega, et see on teie teine prioriteet, ma avaldaksin teile tunnustust selle eest juba praegu. Teie õlgadel on ülesanne esitada uus bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja eelmine strateegia on olnud tõeline läbikukkumine, olgem ausad. ja ma olen veendunud, et ainus moodus eesmärkide saavutamiseks mitmekesisuse vallas on kulude ühendamine äh, looduslike ressursside kasutamisega ja selle sisseviimine meie majandusse. ma tahaksin küsida, kas see saab olema ka teie uue strateegia põhilähenemine? ja minu teine kommentaar, me öö, äh, sõltudes teiste valdkondade edusammudest, äh, kuidas te kavatsete veenda põllumajanduse ja kalanduse kolleegi bioloogilise mitmekesisuse olulisuse küsimuses? raske küsimus tõesti, ma olen nõus, me peame selgelt äh, paika panema, et kui me räägime kahe tuhande kümnendaks aastaks, äh, et me võime selgelt välja öelda, et kahe tuhande kümnendaks aastaks seatud eesmärgid äh, on saavutamata, meie edusammud olid läbi kukkunud, meie püüdlused olid läbi kukkunud, me peame pingutama ja mõtlema, mis meie edasine tegevus saab olema, kahe tuhande kümnes aasta on bioloogilise mitmekesisuse aasta ja te olete lugenud teatist ähm, äh, selle kohast. nimelt sel aastal kavatseme me äh, valmis koostada bioloogilise mitmekesisus, kus bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga on veel palju vastusta küsimusi. üks küsimustest on äh, lihtsate meetriksite, maatriksite, lihtsate teadmiste puudujääk ja ma arvan, et me peame siin jälle varrukad üles käärima ja tõsiselt tööle asuma. Te mainisite siin majanduslikku lähenemist küsimusele, ma arvan, et kindlasti majanduslikku lähenemist tuleks arvesse võtta või vähemalt me peaksime kaaluma, kui kaugele me sellega saame äh, liikuda ja minu jaoks on äh, asja tuumaks see, et kui me äh, elame turumajanduse tingimustes, siis asjade kulud Äh, peaksid olema, äh, kõikide protsesside tulud peaksid olema üks osa toote hinnast või tootest ja kui see nii ei ole, siis me peame asju äh, kogu aeg uuesti ümber ja ümber tegema ja siis meil on muudkui muutvad otsused ühe algse vale otsuse kohta. mina aga arvan, et juba alguses peaks asjad õigesti ära otsustama. ja mis puudutab koostööd, siis ma arvan, et põl-, ühine põllumajanduspoliitika, ühine kalanduspoliitika, nagu struktuurifondid, metsandus, kõik äh, need valdkonnad on äärmiselt olulised bioloogilise mitmekesisuse seisukohast. ja kui me räägime järgmisest finantsperspektiivist, kui me räägime proovidokumentidest, siis ma kavatsen äh, pöörduda kolleegide poole ja püüda leida äh, õige tee koostöökätt ulatades. suur tänu! Hollandi peaminister praegu ründab Euroopa Liidu loodusalaseid, alast õigusraamistikku, sellepärast et äh, see ei ole kooskõlas tema äh, prioriteetidega laiendada põllumajandust ja teedeehitust, aga avalikkuse toetust tal pole, ma võin ausalt öelda, et äh, kui avalikult rünnatakse Euroopa Liidu, Liidu õigusakte, siis avalikkuse toetus loomulikult jääb vähemaks, aga mida äh, te kavatsete teha selleks, et võita enda poole Euroopa Liidu kodanike süda, äh, et nad hakkaksid toetama Euroopa Liidu äh, loodusalaseid õigusakte? Comment uh... esimene kommentaar siinkohal oleks, et me ei tohiks kunagi unustada Euroopa õigusaktidest rääkides, et Euroopa õigusakte valmistatakse nii, nagu Euroopa Komisjon seda ette paneb ja nagu Euroopa liikmesriigid ja paljudel juhtudel ka Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud. nii et tegelikult ei ole tegemist mitte ainult komisjoni ja leiutisega nii-öelda. tegemist on dokumentidega, milles me lepime kokku ja meie lepinguline kohus on kanda hoolt selle elluviimise üle. Äh, on loomulikult erilisi juhtumeid ja mina, ma ütlesin juba, et üks äh, minu külaskäigu sihtpunkte saab olema Holland, sellepärast et ma tahaksin näha, milles tegelikult probleemid tõsiselt äh, seisnevad. kuidas inimestele õiget sõnumit saata, see on ka oluline küsimus. mina usun, et väga raske on Brüsselist nii-öelda keskusest äh, konkureerida kõigi liikmesriikide siseste poliitiliste õhkkondade, keskkondadega. ma arvan, et Euroopa liikmesriikide, kõikide äh, liikmesriikide kohapealsete poliitiliste liidrite äh, kohustus on samuti jagada vastutust, kui me räägime Euroopa küsimustest. aga konkreetsete juhtumite puhul ma uurin neid juhtumeid üksikasjalikult. Sandrine Bellier Roheliste nimel, palun härra volinikukandidaat. Eh, sooviks veel kord küsida bioloogilise mitmekesisuse kohta. mul on väga hea meel, et see on eh, teie prioriteetide hulgas kirjas ja te räägite uuest nägemusest, eh, mis, millega võiksid juba kahe tuhande kümnendal aastal tegelema hakata ja et soovite anda uut hoogu bioloogilisele mitmekesisuse kaitsele Mm, mis puudutab nüüd ähm, Kopenhaageni kliimakonverentsi ja selle tulemusi, siis kolm küsimust. kas te olete valmis piirama meie mõju äh, bioloogilise mitmekesisuse hävingule väljaspool Euroopa Liidu piire. kas te Euroopa Liidus võtate endale kohustuse äh, kahe tuhande, Natura kahe tuhande õigusaktide jõustamiseks kõigis äh, liikmesriikides äh, ja olemasolevas seadusandluses kinnipidamise ja kas äh, te võtate endale kohustuse komisjonis horisontaalset poliitikat läbi viia, nii et bioloogiline mitmekesisus hõlmaks kõiki valdkondi ja oleks tagatud ka rahastamine? I've heard few times that you were cut ma kuulsin, et teid katkestati korduvalt ja, ja seetõttu oli raske mõista, aga ma arvan, ma sain äh, põhimõtteliselt aru. ma arvan, et ma selgitasin juba, kuidas äh, ma probleemi näen sise, meie sisestes tegemistes, aga teil on õigus, me peame bioloogilise mitmekesisuse küsimusele lähenema ka rahvusvaheliselt ja me peame vaatama ka öö, äh, oma vastutusest kaugemale, peame vaatama, mis toimub ülejäänud maailmas ja äh, näiteks äh, metsandusalased õigusaktid, äh, ebaseaduslik metsade raie ja nii edasi. me peame vaatama, et me ei kahjusta kuidagi keskkonnaolukorda väljaspool Euroopat ma arvan, et me peame vaatama äh, keskkonnapoliitikat ka selle pilguga. Teie teine küsimus, Natura kaks tuhat, ma arvan, et äh, ma avastasin juba ennem päris selgelt, mida me peame tegema. ma arvan, et ähm, pidades silmas rahvusvahelisi kohustusi äh, on minu jaoks prioriteetideks kaks asja. kõigepealt keskkonna äh, bioloogilise mitmekesisuse kohtumine Nagoyas järgmise aasta lõpus, kus äh, maailma eesmärke samuti asutakse paika panema, me peame selleks ajaks olema teadlikud, millised on meie seisukohad, millised on meie äh, arvamused ja teine küsimus, mis on mulle lähe, südamelähedane, on EPCC ja EPPS, mis meil on kliimamuutuses, see peaks olema ka tegelikult äh, meil äh, bioloogilises mitmekesisuses. Äh, see näitaks väga hästi, kuidas olemasolevad teaduslikud andmed aitaksid meie otsuseid juhtida. Une politique efficace de lutte contre tõhus poliitika äh, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks Euroopa Liidus ja väljaspool eeldab ka äh, vahendeid ja õigusakte, aga ka äh, eriti just äh, rahalisi õigusak-, äh, er, rahalisi vahendeid ning kaks küsimust, kas te äh, kavatsete ka Natura kahe tuhande rahalisi vahendeid suurendada ja kas te komisjonis ja liikmesriikides kavatsete toetada haavatavate elupaikade ähm, kaitset ja kas-, äh, ja ka, nende kaitset ka äh, arenguriikides, millest on väga palju kasu siiski olnud ka Euroopa Liidu arenguks. It's important, yes uh,. My approach to that would be if we uh, jah, see on oluline. ma palusin äh, et mulle antakse andmed, kui palju läheb keskkonna abiks äh, rahasid erinevates valdkondades ja arvud, mida ma sain selle rahastamisperioodi jaoks, on umbes sada viiskümmend viis miljardit erinevates valdkondades struktuurifondidest, ühis- ja põllumajanduspoliitika äh, ridadelt ja ka minu äh, volituse valdkonnast, mis on üsna väike rahasumma. Life pluss ja Life äh, väga hea, et see on nii pühendunud äh, Naturale, kui see on ja ma arvan, et äh, kui me räägime siin tulevikust ja tulevastest arengutest, et me siis peaksime lähenema asjadele rohkem kapatsiteetide ja suutlikkuse suurendamise seisukohast liikmesriikides ja, ja mujal, et äh, asju saaks koha peal korraldada, aga minu üldine lähenemine on selline. ma olen realist. ma tean, et ma ei suuda ja ma kunagi ei saa olema suutlik või mul kunagi ei ole võimalust äh, saada oma käsutusse nii palju raha, kui meil on vaja. ja äh, ma arvan, et äh, ma pean tagama selle, et meil oleks õiglane osa, mis on täielikult pühendunud meie eesmärkidele. Um, like suur tänu ja ma tahaksin hetkeks pöörduda tagasi veel ebaseadusliku metsaraide teema juurde. Ühendkuningriigis on pühendatud sellele, et äh, illegaalne raie saab olema kuritegelik äh, õigusrikkumine. ja praegu aga on, äh, praegu ei tule mingisuguseid Euroopa Liidu selliseid õigeakti. Ameerika Ühendriikides see saja aasta tagune õigusakt äh, muudeti see selleks, et äh, igasugune eksp-, äh, eh, eksport, äh, hankimine, müümine ja nii edasi, illegaalselt hangitud metsatoodete puhul saaks olema kuritegelik. aga ma tahaksin kuulda, milline on teie seisukoht, kas sellised keelud võiksid rakenduda ka Euroopa Liidus, pidades silmas, et nõukogus ei ole saavutatud poliitilist üksmeelt selles valdkonnas, siis milline on teie seisukoht? We have ma mainisin mõningaid olemasolevaid või to toimivaid pro protsesse praegu, siis äh, metsahalduse tegevuskava ja õigusaktide rakendamise tagamine, meil on äh, seal silmas ka, silmas peetud äh, ka ebaseaduslikku raiet äh, kahe ja nüüd tahaksime me mõningad varasemad kokkulepped kahe tuhande esimesest aastast edasi viia Äh, kõik riigid ei ole valmis nii kaugele minema, kui te räägite. ja mis puudutab äh, kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võetud äh, otsust, siis see on praegu protsessi, see on praegu käigus ja vaated jagunevad kaheks, keelu ja endale võetud kohustuste lähenemine. ma ei saa praegu teile konkreetset vastust anda sellele küsimusele. põhiliseks probleemiks on see, et keelustamine äh, seab küsimärgi alla rakendatavuse, see on poliitilisel küll äh, väga äh, atraktiivne otsus, aga selle ellurakendamine võib olla väga keeruline. Äh, see on kõik, mida ma võin praegu öelda, aga ma võin teile lubada, et ma uurin selle asja ja nende arengute üksikasju, nagu te teate, selle due diligence äh, määruse puhul, mis praegu on töös, äh, on töö käigus, ma olen selgelt seisukohal, et me peame olema ennetavad ja me peaksime ära hoidma metsade vähenemise ükskõik kus maailma osas ja sellepärast et sellega on seotud umbes kakskümmend protsenti kasvuhoonegaaside heitmetest atmosfääri. suur tänu, mul on väga hea meel kuulda, et see on teie huvivaldkonnas nii-öelda ja nagu ma varasema küsimuse puhul tahaksin ma küll kuulda, et see on teie prioriteetide hulgas tähtsamal kohal, aga ma olen rahul ka teie praeguse kinnitusega. jah, kui äh, te loete loeksite läbi äh, kõik, mida mina lugesin jõulupuhkuse ajal läbi, siis äh, võib öelda, et teie prioriteetide hulka satuks väga palju küsimusi, aga ma luban teile, et ma võtan oma äh, kohustusi tõsiselt ja ja tegemist on tähtsa ülesandega ma ja, ja ma luban seda pidada tähtsaks ülesandeks. Merci. Is there representative of non-inscrit? kas on ka äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute esindajaid, ei ole, siis Elisabetta Gardini järgmisena, palun Eh, aitäh. ma tahtsin äh, lühidalt tulla tagasi Kopenhaageni juurde, hoolimata sellest, sellest juba räägiti. kuidas teie seda näete, selle luhtumist oli ju võimalik äh, ette näha, aga kas Euroopa ei võiks edendada dialoogi ja kasutada rohkem in-, instrumente näiteks äh, võiks äh, rohkem äh, kaasata finantsmõjusid, sellega on juba tegeldud, aga mõningates riikides on olukord parem, neil on näiteks CO2 maks, mõned riigid on valmis dialoogiks, et et ähm, mida teie arvate näiteks äh, erinevatest maksudest äh,, maksude kehtestamise võimalusest selles valdkonnas? The... ma arvan, et kui ma poliitilisemale osale teie küsimusest vastan, et mis on, läks siis Kopenhaageni jätkumeede. ma arvan, et Kopenhaagen oli väga karm õppetund kõikidele Euroopas, ma arvan, et see oli õppetund, mis ühest küljest näitas meile äh, kätte eesmärgid ja pühendumised nendele ning samuti teisalt ta näitas, mida me peame väga tõsiselt vaatama nimelt seda, kuidas me ennast siin Euroopas oleme siiamaani organiseerinud ja mida me võime üldse saavutada, kas me peame oma strateegiat muutma või ei. see täiesti selgelt andi, oli selgeks näiteks, kui me ühist lähenemist ei võta, kui me kõvema häälega ei räägi, kui me ma nööverdamisruumi ei jäta, siis meid jäetakse kõrvale. ja tegelikult need asjad, millega me tegeleme ja me tõesti tegeleme tõsiste asj-, tõsiste asjadega, et teised võtavad kuidagi loomulikult seda, et me sellega teemegi, aga ja meie juhi roll läheb nagu kaduma. minu arust oluline, väga oluline, üsna oluline selles kontekstis on ka mida ka see, et kui näiteks arvatakse Ühendriikides kliimaküsimusi väga tõsiselt ei võeta, siis niimoodi mõelda on vale. kui ma vaatan, mis äh, toimub ökoloogilisel alal Ühendriikides. tegelikult asi ei ole nii, nad investeerivad ja nad investeerivad palju, nende lähenemine on võib-olla pisut teistsugune, nagu ütles ka Frank Sinatra, teen seda omamoodi, nii et me peame võib-olla võtma seda rohkem arvesse, et Ühendriikidel on võib-olla meist pisut erinev viis asjade tegemiseks, aga me ei tohi neid alahinnata ja võib-olla me mõnikord peaksime vähem rääkima ja rohkem tegutsema. nii et oh, kõneleja katkestati no,. Yeah. La, ring la ringrazio ehm, del suo approccio ehm,. aitäh sellise lähenemise eest, aga nüüd äh, läheks konkreetsemaks ja äh, tuleks tagasi õhusaaste äh, direktiivide juurde, need ei, ei ole alati ühesugused, te teate, et Euroopa Liidus on palju valdkondi, kus ei ole võimalik äh, piirväärtustest kinnipidamist äh, jõustada, sest et seal on klimaatilisi või äh, muid iseärasusi. et näiteks võtame puutasandiku, kus on kakskümmend kuus miljonit elanikku ja heitmete hulk elaniku kohta on äh, napilt alla piirmäära, aga ähm, seal on väga palju probleeme ja võiks nagu erinevaid äh, rahastamise võimalusi ette kujutada. tegemist on hoopis teistsuguse küsimusega, ütleb esimees. E, küsimused peavad jääma sama, mm, puudutama sama teemat, nii et äh, me ei vasta sellele küsimusele ja lähme edasi. jõuame neljanda vooru juurde ja kõigepealt saab sõna Kristiina Gutierrez Cortines, palun Muchas gracias. Yo me congratulo de ver aquí un... aitäh, mul on hea meel, et meil on siin äh, volinik kui kandidaat, kellega ma olen väga head koostööd teinud ja kellel on väga realistlik ja terviklik lähenemine asjadele. mul on väga hea meel selle eest, selle pärast. mis puudutab terviklikku lähenemist, siis kuidas näeb välja koordineerimine? mind huvitaks, milline on teie nägemus vähem emotsionaalsest ja rohkem teaduslikele andmetele põhinevast keskkonnapoliitikast. meil on öö, olnud öö, ka etteheited, et paljud komisjoni dokumendid ei ole põhinenud teaduse andmetel, vaid äh, lähtunud mingitest muudest andmetest, näiteks äh, puudutas see mm, veeküsimusi ja kliimamuutuste küsimusi ja on väidetud, et ei ole võetud arvesse äh, teadusuuringute tulemusi ning konkreetselt Kopenhaageni tulemused peavad viima sellise tervikliku lähenemiseni, mis kaasnab kõiki ja me peame tegema edusamme, mis puudutab CO2 mõju äh, põllumajandusele, siis millised on komisjoni instrumendid selleks, et äh, tagada parem koordineerimine, rahastamine, otsuste, rahastamise otsuste langetamise puhul, millised on komisjoni instrumendid ja kui neid ei ole, siis millised, milliseid instrumente tuleks äh, välja töötada? suur tänu jällegi meile mõlemale meeldib see lähenemine. võib-olla mu vastus toimub, tundub teile kummaline, aga ma pean ütlema, et me ei saa emotsioone täiesti välja jätta, me oleme inimesed ja inimestena emotsionaalsed. küsimus aga on selles, kas emotsioonid on ka poliitikate vastuvõtmise taga mõnikord, kui meil ei ole piisavalt teadmisi. muidugi ühest küljest me peaksime töötama direktiivi parandamise suunas, et me tõsta, tõstaksime teadmisi selles valdkonnas, mida meil piisavalt ei ole. seitsmes raamprogramm, kui te vaatate seda seitsmendat raamprogrammi, siis te näete, et seitsmes raamprogramm on üsna roheline, nii et ükskõik, mida te sellest raamprogrammist üle ei võtaks, tegu ei ole ainult keskkonnaküsimustega. vaadake näiteks transpordivaldkonda, vaadake energiaküsimusi, materjalide küsimusi, nanotehnoloogia küsimusi, mis on seotud sotsiaalmajanduslike asjadega. kokkuvõttes võib öelda, et see raamprogramm on üldiselt väga keskkonnasõbralik, keskkonnale suunatud. samuti need instrumendid, mis me vastu võtsime taastamise plaani käigus, kolm uut öö, avaliku ja erasektori partnerlust, kolm asja, mis läksid täpselt selles suunas, mida me tahtsime. me tahtsime avalikust ja erasektorit kokku tuua rohe, ökonoomsemate autode, keskkonnasõbralikumate autode loomiseks, samuti majade ökonomiseerimiseks ja nii edasi. niisiis, praegune majanduslik olukord annab meile ideaalse võimaluse oma majanduse ümberkorraldamiseks niimoodi, et me vaataksime tulevikku, mida me tulevikus näha tahame, selles suunas ka lähme. aitäh, aga ma tahaks siiski esitada täiendava küsimuse ühe punkti kohta. koordineerimise probleem on kohati teisel ja kolmandal tasandil, mitte komisjonis, mitte vaid kõnelejad kasut-, katkestatakse. mina arvan, et probleem on teise või kolmanda tasandilises koordineerimises, mitte niivõrd volinike kolleegiumi koordineerimises. keskkonnaküsimustes on vaja konsulteerida, on vaja konsultatsiooni ning me peame püüdma kohaneda kliimamuutustega, struktuurifondid peaksid rohkem pöörama tähelepanu regioonidele, üksikutele valdkondadele, nad tuleksid kohandada nii, et neid oleks nendes piirkondades lihtsam kohandada ja kasutada. ma olen täiesti nõus. kindlasti ei ole esimese tasandi koordineerimine piisav kõigepealt teie rolli tuleb tugevdada selles küsimuses, see on mulle täiesti selge, aga kui me räägime poliitikatest regionaaltasandil kohapeal rakenduvatest asjadest, siis minu arust on meil mõned üsna head tööriistad, mida me suhteliselt hästi juba praegu kasutame ning praegu on meil just selline õnnelik aeg, kui me arutame seda, kuidas tulevikus edaspidi oma finantsvahendeid kasutada ning just see nurk, kuidas käsitleda kõiki küsimusi läbi oma poliitiliste prioriteetide, on igal pool oluline, seda tuleb alati arvestada, kui me mõtleme tulevikule. võtkem põllumajandus. meil on kõikides liikmesriikides kokku on seitse protsenti äh, põllumajandustöötajaid, aga nad hoolitsevad viiekümne protsendi maa eest, nii et me peame igal juhul nende peale mõtlema, nii et ühtne põllumajanduspoliitika on asi, mis tuleb kindlasti arvesse võtta, sellepärast et nad, need vähesed põllumajandustöötajad hoolitsevad meie maa eest. Thanks and thank you for your answers on uh, REACH uh, previously. Aasa Vestlund ja suur aitäh ja suur aitäh selle eest, mis te siiamaani REACH-i kohta juba olete öelnud, aga mida te kavatsete teha kemikaalide direktiivi osas, just need vähem mürgised kemikaalid, mida REACH praegusel hetkel ei kata, mis on teie plaanid nende osas? This will be the answer which uh, will just go in the principle because I don't know uh ma ei oska sellele küsimusele üksikasjalikult vastata, aga põhimõtteliselt võin öelda, et REACH on üsna kaugele ulatuv seadusandlus ning samuti on meil mõned äh, rakendusseadused, mis on kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega, sinnamaani on asjad mulle üsna selged. kui on küsimusi, mida me peame arutama, siis loomulikult ma kõigepealt uurin ja tutvun põhjalikult asjaoludega ning kui selgub, et meil on tarvis tulla välja uute meetmetega, siis ma, siis ma loomulikult olen nõus uute meetmetega välja tulema, sest et see on suund, kus ma, kuhu ma liikuda tahan. üks aktuaalne teema on nanotehnoloogia näiteks. ma arvan, et saab järjest ilmsemaks, mitte et ma oleksin nanotehnoloogiale väga pühendunud, ei, ma olen pühendunud kõikidele asjadele, aga nanotehnoloogia läheb juba REACH-i valdkonnast välja, nanot-, on väga oluline, et me mõistaksime, et niisugused küsimused nagu näiteks nanotehnoloogia, mis on majanduslikult väga paljutõotav, et neid käsitletaks ka vastutustundlikult, sest meil ei ole kindlasti vaja isegi mitte ühte intsidenti, meil ei ole tarvis ühte ebameeldivat intsidenti, see ei ole mitte kellegi huvides, eriti ei ole see tööstuse huvides ja samuti mitte meie huvides, kes me soovime ainult ohutuid tooteid toota ja tahame olla igati kaitstud. ma arvan, et see on loogika, millest tuleb kinni pidada, sest et eks seda soovivad ju ka kõik ettevõtjad, kes soovivad olla ettevõtjad veel ka tulevikus. ja kui avalik arvamus ei ole teie poolt, siis te ikka olete silmitsi väga raskete probleemidega. suur tänu, me oleme täiesti nõus nanotehnoloogia küsimustega, kuid tahan veel konkreetsemalt küsida kemikaalide kohta. praegu näiteks äh, beebide lutipudelites on kahjulikke aineid ja la lapsed puuduvad nende, puutuvad nendega kokku. näiteks Kanadas on juba niisuguse materjali kasutamine lutipudeli valmistuseks keet-, keelatud, mis meie kavatseme. pean ausalt tunnistama, et ma üksikasjalikult seda küsimust ei tunne, seetõttu ma ei saa täpselt vastata, aga võin lubada, et ma uurin seda küsimust ja kui mingisugused kemikaalid on ohtlikud, kui need on kahjulikud, kui neil on kahjulik mõju ja kui see on teaduslikult tõestatud, siis ei ole meil muud valikut, kui tegutseda. aitäh, nüüd saab sõna Meirit McInnes, Rahvapartei. Um, suur tänu äh,, härra volinikukandidaat kas ma võin veel kord REACH-i puudut, puudutada ja keem-, kemikaalide ametit Soomes, kes on öelnud, et käesolev aasta on nende jaoks väga raske, et nad on silmitsi väga paljude tähtaegadega, mis just sel aastal kätte jõuavad. kas te arvate, et kemikaalide agentuuril on piidavalt, piisavalt personali, kas te arvate, et nad suudavad kõikide nende ette kerkinud väljakutsetega toime tulla ning kuidas teie tagaksite selle, et REACH-i äh, REACH-is paika pandud nõuded täidetaks, kuid samas võetakse arvesse ka tööstuse probleeme. kuidas te kavatsete seda küsimust käsitleda? Negotiations for REACH, as I said läbirääkimised REACH-i osas, nagu ma ütlesin, olid väga pikad ja väga keerulised ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes tulime me välja seadusandliku aktiga, mis meie soovidele vastab ja praegu on meie ülesandeks see rakendada. Te juhtisite tähelepanu personali piisavusele, kuid asi ei ole mitte ainult personali hulgas Helsingis asuvas kemikaalide agentuuris, aga tõesti, täpselt nii, nagu te õigesti ütlesite, asi on ka selles, kes peavad rakendama seda seadust, tööstused. me oleme näinud, et tööstused teevad väga suuri pingutusi selles suunas, seda me ei tohi mitte alahinnata, mina olen oma mandaadi ajal loonud kaks täidesaatvat agentuuri, mis on natuke teistsugused agentuurid kui regulatiivsed agentuurid, aga ma olen õppinud, et iga agentuur vajab natuke aega, enne kui ta suudab täie jõuga tööle hakata. ja mitte ei lähe vaja üks või kaks aastat, et luua uus organisatsioon ja siis loota, et kõik mis vahepeal kuidagi arenes, et nad siis suudavad seda esimesest hetkest alates kohe kasutusele võtta. minu vastus on, ma tean, et nad tegelevad sellega, ma ei tea täpselt, kui kaugel nad juba on ja ma usun, et üks küsimus, mis ka jääb minu vastutuse alasse, loomulikult koos öö, kolleeg Dajaniga, on nimelt hoolitseda selle eest, et, et agentuur saaks piisava piisava personali, et REACH-i rakendamine ka tegelikkuses õnne, õnnestuks. ma tean, et see on väga poleemikat tekitav küsimus hetkel, väga tõsine ja murettekitav küsimus. ma arvan, et hetkel oleks lihtsalt enneaegne ja, ja mitte korrektne rääkida personali täiendamisest ja agentuuri suurendamisest, nii et praegusel hetkel me niisugust sõnumit edastada ei saa küll aga ma paluksin, et te ütleksite, juhul kui personali on juurde vaja, kas te siis oleksite sellega nõus? Te vastasite küll pikalt, kuid mitte liiga selgelt. selles agentuuris on probleeme, tööstustes on probleeme ja teie ülesanne on hoolitseda, et nendega tegeletaks. küsimus ei ole mitte ainult juba olemasolevas seadusandluses on ka küsimus selles, et osa sead-, eelnevat seadusandlust võetakse üle REACH-i. kas te arvate, et see võib juhtuda või on agentuuril raskusi, sest et ta ei suuda lihtsalt kõikide oma ülesannetega toime tulla? mul ei ole kindlat seisukohta, võin ainult lubada, et tean, et me, et need asjad on minu äh, minu tegevuses väga olulise tähtsusega kohe, kui ma volinikuks saan ma ei saa praegu kindlalt lubada, et asi lahendatakse nii või asi lahendatakse naa, aga ma ütlen, et ma tean, et probleem on olemas ja luban ka, et sellega tegelen. aga kui ma ütleksin rohkem, siis ma ütleksin liiga palju juba. samuti ei ole see minu ainupädevusest, see on asi, mida ma pean asen-, arutama kolleegidega ja ma võin lubada, et ma vaatan seda probleemi põhjalikult, kui on vaja, ka tegutsen. see on loomulikult minu kohustus. Thank you suur tänu ja Justas Paletskis. volinik, ma olen siin, ütleb kõneleja. väga kena on, kui me oleme keskkonnasõbralikud, kui me, aga mitte kõik inimesed ei ole sellega nõus. elustiil, missugune peaks olema see elustiil, missugust algatust te pakuksite, kuidas edendada keskkonnasõbralikumat elu, kuidas panna inimesi keskkonnasõbralikumalt toimima, kuidas panna inimesi vähem raiskama, kuidas püüda neid, kuidas püüda neile selgitada, et igasugune luksus ei ole alati hea? lühidalt ma vastaksin, et jah, seda on vaja teha põhimõtteliselt algavad, saavad kõik asjad alguse algusest. nii et kui keskkonnasõbralikkus on hinda juba sisestatud, siis saabki ka klient selle sõnumi. kui me soovime, et meil oleks edaspidi odav energia, aga samas keskkonnasõbralik tootmine, siis me oleme unistajad, nii asi ei saa olla. me peame tõesti arvesse võtma kõik šoki faktoreid. me elame turumajanduses ja peame arvesse võtma, et turumajandus on üks osa meie loogikast, millele meie lähenemised tuginevad, aga kõige tõsisem probleem ja kõige keerulisem lahendada on ühest küljest ressursside haldamine ja teisest küljest SKT kasv. nii et SKT kasv peaks suurenema, kuid samal ajal peaks paranema ka ressursside tarbimine, me peaksime kasutama vähem ressursse. jällegi lihtne öelda, raske teha. ma arvan, et üks kontseptsioon, mida mina tahaksin järgida, on ressursside ohjamise kontseptsioon, kus kesksel kohal on toode, meil on terve hulk seadusandlust juba, mis käsitleb jäätmeid, aga minu arvates kõige olulisem asi on et see, et mida vähem jäätmeid me üldse toodame, me peaksime hakkama võimalikult vähem jäätmeid tooma, tootma, me peaksime pöörama eelkõige tähelepanu tootmisele ja tarbimisele. kuidas me toodame, kas me toodame piisavalt keskkonnasõbralikult? meil on olemas ökotõhususe direktiiv meil on ökomärgistus, meil on seitseteist protsenti SKT-st on pühendatud avalikele hangetele, seda peaks kindlasti suur tänu, see oli väga veenev vastus, härra volinikukandidaat. enam kui kaks tundi oleme siin juba istunud, oleme üsna väsinud kõik, eriti teie, aga ma pean ausalt tunnistama, et kuulamise alguses tundus mulle, nagu ma oleksin äh, teatris. ma pean ütlema, et ma ei ole mitte kunagi kuulnud nii palju aplausi niisugustes kohtadel, ei, koht, niisugustes kohtades, ei ole ma kuulnud seda nende kuulamiste ajal ega kuulnud ka viis aastat tagasi, nii et palju õnne teile. nüüd on mul isiklik küsimus. mida te teete oma igapäevases elus eesmärgiga meie planeeti päästa? jah yeah,, first uh,, first comment about the applause, I would esiteks aplausi kohta ma pigem kuulaksin seda aplausi viie aasta pärast, mitte täna, aga siiski. tore, et ta tänagi siin oli. mida ma siis teen planeedi päästmiseks? ma püüan mõelda vastutustundliku kodanikuna, nii et kui te küsite, kas ma sorteerin prügi, jah, sorteerin ja samuti hoolitsen ma selle eest, et terve, et ma paneks nad õigetesse suurtesse prügi kastidesse, kui te küsite, mis autot, autoga ma sõidan, jah, me võime võ, me võime näiteks äh, Priiuse, Priiuse andmeid võrrelda minu praeguse auto andmetega kahe tuhande neljandal aastal mul oli Priius, Priius oli esimene ökoauto, mis turule tuli. see on suurepärane auto, ta funktsioneerib väga hästi. viimase viie minutilises lõpusõnavõtus ma räägin teile looma Priusest. sellel ei ole kahjuks väga õnnelik lõpp, aga see igatahes oli üks, oli tore lugu, aga igal juhul ma püüan ka, ma püüan olla keskkonnasõbralik kõikidest. ei joo ei olnud päris õiglane seda küsimusega nüüd siin välja tulla, aga midagi juba kuulsime. nüüd Salvatore Tattarella ja keegi ei ole väsinud, sellepärast et kuulamine on väga huvitav, kõik on väga värsked ja valmis. aitäh, härra volinikukandidaat äh, maakera soojenemise piiramine kahe kraadiga on avaldanud äh, negatiivset mõju inimkonnale. loomulikult on oluline ka õhukaitse ja äh, veekaitse ja pinnasekaitse, metsakaitse, me soovime jätkusuutlikku arengut, aga on teaduslikke andmeid, mis ütlevad, et äh, see seda kahekraadist eesmärki ei ole võimalik äh, üldse saavutada ning äh, mõned äh, teadlased ütlevad, et see on illusioon, kui me selle poole püüdleme. ning minu küsimus oleks, et millisena teie seda probleemi näete? ja teil on ka teatav roll mängida, teil on volinikuna teatav positsioon, mida te siis ütlete äh, kui äh, ei räägita nagu mitte kahest kraadist, vaid kolmest kraadist? First, I hope you will e-, esiteks, ma palun, et te esitaksite selle küsimuse mu kolleegile ka kahe päeva pärast, aga igal juhul loodan ma, et te ei eelda, et mina, kes ma olen jätkuvalt veel teadusvolinik, et ma ütleksin midagi muud kui seda, et teaduslikud tõestused on kõige olulisemad. tegu on valdkonnaga, kus me peame ka tulevikus oma teadmisi parandama, on veel terve hulk, mida me kliima soojenemise juures ei tea. me oleme üsna rahul, et meil on rahvusvaheline kliimamuutuse paneel ja see paneel on suurepärast tööd teinud ja teinud seda tööd suurepärast mitte, suurepäraselt mitte ainult seetõttu, et seal on nii palju tippteadlasi, aga ka seetõttu, et nad on asju võtnud väga tõsiselt, nad on tõstnud üldsuse teadlikkust ja seda just asjade tõsiselt võtmisega. teadus niimoodi töötabki, aga minu arust on väga oluline, et on niisugune organ olemas, kellele me saame toetuda, nii meie, mina kui teie, keda me saame usaldada. nagu te mäletate, president Barroso lubas, et meil hakkab olema volinike kolleegiumis ka teaduslik, teadusnõustaja, minu arust see on suurepärane. aga kui me nüüd räägime sellest kahest või kolmest äh, kraadist, siis ma pean ütlema, et ma ei tea, tegelikult ma loodan, et see kaks ole, protsenti oleks, oleks saavutatav ja selleks me võtaksime vajalikud meetmed. aga kui tuleb ka kõneleda kolmest protsendist, siis tuleb võtta kohanemismeetmed, sest et ükskõik, mis juhtub, me peame sellega kohanema. jah, kohandamismeetmed, jah, me peame kohandama, kohanduma ja see on õige, aga kui me soovime saavutada teatud tulemust, siis loomulikult me peame radikaalseid muudatusi tegema oma energiasüsteemis, sest ma saan esitada teile küsimuse, et kas eh, on, see on hea poliitika, kui me ühelt poolt ütleme, et meil on vaja neid ja neid e keskkonnaeesmärke, aga neid ei ole realistlikult vaadeldes üldse võimalik saavutada ning teiselt poolt me ei tee mitte midagi, võtmaks meetmeid, et meie eh, energiaga varustatus oleks teistsugune. Concerning the the energy, uh, my answer would mis puudutab energiat, siis äh, tahaksin ma vastata küll see juhtub, küll see saab olema, aga, aga millal? viiekümne aasta pärast, ma arvan, suuremad energiatootjad maailmas ei ole mitte need, kellel on nafta, vaid need, kellel on kõige arenenum keskkonnasõbralik tehnoloogia. nii et ma arvan, et me liigume selles suunas, kas me liigume piisavalt kiiresti, see on teine küsimus. ja siis veel Äh, väga huvitav äh, on üks arutelu, mis, mis on sellega seotud, äh, aga mida mul ei ole aega siin kommenteerida põhjalikult, mis on seotud transpordiga, on sisepõlemismeetod. me saame me peame vaatama, mis on sisepõlemismootori alternatiivid, millised on pikaajalised alternatiivid ja jätkusuutlikud jätkuvad alternatiivid. ma olen kindel, et asjad juhtuvad ja saavad juhtuma, aga millal, see on oluline. järgmine küsimus, palun. Thank you, Chair. Welcome, Commissioner. Um, I'm going to return to enforcement possibly. Nessa Childers. Uh, jah, suur tänu, nagu te teate mõningatel valitsustel on kombeks äh, vaikselt äh, vastupanu osutada Euroopa Liidu keskkonnaseadusandlusele ja õigusaktidele ja, ja ainult äh, poole rinnaga ellu viia neid. ma tahaksin kuulda, millised on survemeetmed liikmesriikide valitsustele, kes keskkonnaõigusakte rikuvad ja kui me võtame näiteks tööstusheitmete direktiivi, mis on problemaatiline, kas te võtate konkreetseid meetmeid? ja siis teine küsimus, kuidas kavatsete äh, võidelda selliste äh, et-, keskkonnaküsimuste äh, mitterak-, keskkonnasätete mitterakendamise puhul ette, ettekäändeks toodud majanduskriisi katsetuste puhul. Uh, which is going, it's, you know that we have a major uh, number of nagu te teate, on meil mitmesuguseid kaebuseid, ma võin kinnitada, et kõik neist registreeritakse ja see puhul on väga, üks väga oluline samm ongi kaebuste registreerimise süsteem, Euroopa Liidu pilootsüsteem, aga ma, aga ma arvan, et me peaksime olema teadlikud sellest, et et äh, rakendamise, õigusaktide rakendamise ja kontrolli äh, põhisuutlikkus on liikmesriikides tegelikult ja ma, kui me võtame Orhusi konventsiooni ja juurdepääsu äh, kohtuvõimule, siis sellega seotud algatusi kavatsen ma kindlasti toetada ja, ja edasi öö, arendada. ma arvan, et me peame liikmesriikide ja meie vahelist koostööd parandama. tegelikult on väga palju asju, mida võiks siin esile tuua, vastates sellele küsimusele, aga kindlasti inspektsioonid, kontrollid, ma mäletan, et kahe tuhande seitsmendal aastal oli Euroopa Parlamendil resolutsioon äh, Äh, selle kohta, kus räägiti Euroopa äh, inspekto, äh, inspektori ametikohta ja praegusel hetkel me viime läbi uuringuid ja lähtuvalt uuringutest sellele, selle vajaduse kohta, siis, siis ma kavatsen ka, ka, ka tegutseda. mis puudutab EA Äh, EIA-lt, siis kindlasti me vaatame seda üle ja see, teil on võimalus esit-, oma, oma arvamust esitada ja ja nüüd ma vastan juba järgmise minuti jooksul, sest et minu aeg on läbi. Uh, thank you, I am reassured uh, by your answer and I just Teie vastus rahuldab mind, äh, aga täiendavalt tahaksin ma küsida, kas uh, nende nõuetele vastavuse küsimuste puhul, kas te kavatsete parlamenti kaasata äh, nii palju kui vähegi võimalik ja ka kogu portfelli teiste küsimuste puhul? jah, äh, vastus ongi, et nii palju kui võimalik, ma arvan, et meil on siin mitmesuguseid äh, töökorraldusi, mis on toimunud hästi ja ma arvan, et me peame samas suunas ka tööd jätkama. ma olen veendunud, et me kõik oleme Euroopa huvide kaitsjad ja meie jõudude ühendamine on meie võitluses annab kindlasti parimaid tulemusi, kui ja, ja, ja, ja aigitab asju lükata õiges suunas, nii et vastus on jah, nii ma teen ja siis äh, majandusküsimus, mida te küsisite tegelikult oma esimese küsimuse neljanda osana ja ma arvan, et see on lihtsalt vale lähenemine, kõik, kes ei, keegi, kõik, kes ei mõista, et äh, asjad nii ei ole äh,, äh, eksivad äh,. majanduskriis ei ole mingisuguseks ettekäändeks äh, Ehm, majanduskriis otse vastupidi avaldab meile survet õiges suunas liikumiseks, väga paljud äriettevõtted teavad seda, väga paljud äriettevõtted äh, investeerivad suuri summasid in-, innovatsiooni just nimelt õiges suunas, see on positiivne su-, sõnum ja meie peaksime sedasama sõnumit toetama. Thank you very much. Um, next one is uh, Romana Jordan Sicily. Romana Jordan Sicily ja palun volinike, te te äh, olete ära teeninud kohvi, mina ise äh, võtsin ka ühe tassikese. Spoštovani gospod Potočnik, vprašanje imam o skladnem äh, lugupeetud härra Potočnik, mul on küsimus, mis puudutab harmoonilist arengut. programmis Life pluss on juttu parimate algatuste, perspektiivikamate algatuste rahastamisest Ehm, riiklikud kvoodid on kehtestatud, äh, proportsionaalne ja, äh, projektide jaotus äh, liikmesriigiti, liikmesriigid peavad saavutama miinimumarvu punkte, kui need projektid teatud liikmesriikidest liikmesriikidel ei ole õigesti jaotatud, siis on probleeme. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, jaotati vahendeid ebavõrdselt ning ma tahaksin küsida, et milliseid meetmeid te võtate selleks, et äh, Life plussi programmi arendataks kõigis liikmesriikides võrdselt, kuidas te hoolitsete selle eest, et äh, Life plussi vahendeid kasutatakse õigesti ja kuidas te kavatsete seda kontrollida, et Kao v trenutku, ko lahko začneš odgovarjati svojem jeziku? aitäh, väga hea, et ma saan kohvi siis, kui ma võin alustada oma emakeeles rääkimist. Life äh, on oluline programm ja suur osa Life programmi vahenditest olid seni pühendatud äh, valdade, selliste valdkondade tuvastamisele äh, mis äh, on seotud äh, linnukaitse direktiiviga ja elupaikade kaitse direktiiviga, Natura kaks tuhat võrgustikuga. kui me nüüd äh, selle etapi lõpetame, siis on oluline, et me saavutaks sellise mänguruumi, et me saaksime neid vahendeid kasutada ka muudel eesmärkidel. ja see mänguruum, mille me saavutame, seda me võiksime võib-olla kasutada selleks, et tõsta Äh, meie võimekust erinevates liikmesriikides äh, ja seda arendada, äh, kui see on õige, mida te ütlesite, et vahendeid on ja-, jagatud ebaproportsionaalselt, siis ma ei tea seda küll eriti ja ma ei ole sellest eriti teadlik, aga ma peaksin vaatama, et kas see on õige ja kindlasti ma pööran sellele teemale tähelepanu. ja ma tahaksin korrata ühte asja. Need vahendid on loomulikult olulised ja õige on kindlasti ka see, et järgmise finantsperspektiivi puhul tuleks vahendeid suurendada. eesmärgid, mis meil on ja mis on seotud keskkonnakaitsega, looduskaitsega, ükskõik millises valdkonnas, me ei saa neid saavutada üksnes rahaliste vahenditega, meil on vaja horisontaalselt lähenemist ja see puudutab kõiki keskkonnaga seotud prioriteete ka põllumajanduspoliitikas, struktuuripoliitikas, kõigis nendes teistes poliitikavaldkondades, mis on tõesti võtmetähtsusega poliitikateks. ja kindlasti puudutab see ka teaduspoliitikat ja kõik äh, need poliitikad on olulised, kui tegemist on vahendite suunamisega ja kindlasti ma tööran sellele küsimusele tähelepanu tulevikus jah, ma olen nõus äh, horisontaalse lähenemise tähtsusega. Te ütlesite, et teil ei ole andmeid. üheksateist liikmesriiki ei kasutanud vahendeid ja üheksa äh, nendest, äh, üheksa, üheksa liikmesriiki kasutasid vähem kui viiskümmend protsenti vahenditest. ma arvan, et tegemist ei ole mitte üksnes liikmesriikide, vaid ka Euroopa probleemiga ja ma tahaksin teid veidi provotseerida ja tahaksin kuulda, et te tõesti hakkate isiklikult sellega tegelema, et komisjon analüüsib selle olukorra põhjuseid ja et äh, võetakse tarvitusele meetmeid, et olukord paraneks. ma teadsin, et äh, nende vahendite kasutamisega on teatavaid probleeme. see, mida te praegu ütlesite, mm, ma kindlasti tegelen sellega. Äh, ma tegelen sellega, et äh, selline analüüs viidaks läbi, mind tegelikult üllataks, kui seda juba ei oleks tehtud ja kui seda ei ole tehtud, siis ma hoolitsen selle eest, et seda tehtaks ja vaatan, et mida teha, et asi läheks paremini edasi. Toomas Ulmer, palun. aitäh, härra esimees. mul on küsimus volinikukandidaadile, mis puudutab tehnilist, parlamendiga tehtava koostöö tehnilist poolt. kas te suudab ta endale ette kujutada seda, et meil öö, äh, oleks öö, äh, keskkonnateemade mm, puhul selline prioriteetide nimekiri, mis öö, äh, ja et me võtaks seejuures arvesse näiteks nende teostatavust ja muid asju. kes hoolitseb selle eest, et me ei Äh, saaks ikka ja jälle samasuguseid ettepanekuid, ehkki me oleme need juba tagasi lükanud, mida te arvate sellest nimetatud sunset klauslist? ja viimane küsimus on, et mida te arvate Donau strateegiast? ma ei saa sulle siin, teile siin hetkel anda konkreetset vastust, ma võin lubada, et kõikide teemade puhul, mille vallas me teeme koostööd, siis ma tõsiselt ja ausalt äh, kaalun kõikide arvamusi, kes teevad minuga koostööd selles valdkonnas. minu jaoks on see olnud äh, minu töö eeltingimuseks äh, ja hea poliitilise kultuuri üheks osaks ma arvan, et see aitab, äh, minu jaoks on oluline ka Euroopa Parlamendi rolli suurenemine, mida Lissaboni äh, lepe meile toob. ma usun, et teie kaasamine ja teie võimalus äh, mõjutada otsuseid paraneb ja see muudab meie ettepanekud, mis me üheskoos vastu võtame, lõpuks legitiimsemaks. ja see olekski minu vastus üldsõnaliselt. kõikide konkreetsete spetsifiliste küsimuste puhul mul puudub konkreetne äh, nägemus hetkel, praegusel hetkel olen ma ka äh, avatud, valmis teie vaateid vastu võtma äh, ja, ja teie probleeme ära kuulama, kas teid üksinda, individuaalselt või komisjoni ees esindada. ma võin teile öelda, et ma olen kuulnud sõna direktiiv ja õigusakt ühe päeva jooksul rohkem kui viimase viie aasta jooksul, aga paistab, et see saab olema üks osa minu uuest elust nii-öelda. ma saan olema üks osa ka uuest komitoloogia lähenemisest, kus, mille käe, tänu millele teile äh, mind äh, saab olema, äh, saab olema palju võimalusi minuga kohtuda ja minuga koostööd teha suur tänu, jõuame viienda vooruni ja viimase vooruni kuus küsimust, väga kiired küsimused ja palun siis kuue esindajana, palun, Ferreira. Eh, aitäh, eh, härra volinik. kuna mul on ainult üks minut, siis ma teen, esitan kohe küsimuse. ja see on seotud, eh, kas Äh, mm, bioloogilise mitmekesisusega ja Natura kahe tuhandega seoses, kas te olete nõus rahastamismeetmetega, me oleme kõik äh, arvamusel, et tegemist on horisontaalse ülesandega, aga rahastamine toimub seni üksnes äh, struktuurifondi või Maaelu Arengufondi raha, äh, rahadest. kas te olete nõus rahastama äh, Natura kahe tuhande võrku niimoodi või te näete ette spetsiaalse rahastamisvahendi? ma nägin, et te püüdlete uute eesmärkide poole mm, liikide säilimise puhul ja kui te seda soovite saavutada, kas te arvate, et meil on probleem mitte eesmärkidega, või on probleem hoopis äh, rahaliste vahenditega? ja miks me peaksime uusi eesmärke püstitama? eesmärgid äh, peaksid ju alati olema kooskõlas võimalustega no,. ma usun, et äh, bioloogilise mitmekesisuse osas pärast kõiki tänaseid arutelusid tänase kahe ja poole tunni jooksul võin ma lõpetuseks öelda, et äh, bioloogilise mitmekesisuse puhul on meil suuri väljakutseid äh, selle olukorra mõistmises ja olukorra parandamises. nii palju, kui ma mäletan, siis äh, mis puudutab Life'i ennast, siis on seal ka siduv kohustus, et vähemalt viiskümmend protsenti peab olema kuulut-, kulutatud NATO, Natura no, eesmärkidele, aga ma arvan, et selline lähenemine on liiga lihtsustatud äh, ja uskuda, et sel moel saab lahendada kõiki bioloogilise mitmekesisusega seotud probleeme, see on naiivne ja ainult äh, erinevaid sektoreid ühendav äh, holistlik lähenemine aitab meil probleemiga toime tulla. ühine poli-, põllumajanduspoliitika ise ja äh, sellega kaasnevad ressursid, ühine kalanduspoliitika, mis nii palju, kui ma täna tean, on üsnagi hädas mõningate jätkusuutlikkuse teemadega, on äh, valdkonnad, äh, mida me peame oma poliitikasse äh, kaasama, kasutades neid instrumente, mis meil on. kui me oma poliitikates kasutame selliseid tööriistu jätkusuutlikul moel, on meil võimalik mõjutada ka bioloogilise mitmekesisuse olukorda ma arvan, et, et kui me räägime uuest finantsperspektiivist, siis me peame oma silmad hoidma avatud ja olema väga tähelepanelikud selles osas, et kuidas kõiki poliitikaid sektorite üleselt rakendada nii, et neist saab kasu ka bioloogiline mitmekesisus. suur tänu ja nüüd äh, Julie Killing kolmandat korda te olete oma poliitilises fraktsioonis ilmselt ainus äh, ja absoluutne ekspert selles valdkonnas, õnnitlen teid selle puhul. nagu te näete, usaldavad nad mind tõesti väga. aga minu küsimus on üldisema teie laiema rolli kohta volinike kol-, kolleegiumis meil on siin, meid on siin täna palju äh,, palju, kes arvavad, et Euroopa Liit peaks oma nina paljudest asjadest eemal hoidma, aga keskkond nende asjade hulka ei kuulu. Keskkonna valdkonnas on Euroopal tähtis roll ja kõik tunnustavad seda, aga Kopenhaagenis sai see suure läbikukkumise ja suure löögi osaliseks. mitte ainult kliimamuutuse valdkonnas, vaid ka selles osas, kuidas Euroopa liidri roll sai kannatada pärast seda läbikukkumist. ma pöörduksin teie poole ja küsiksin konkreetselt teilt, milliseid äh, samme kavatsete teie astuda selleks, et Euroopa kodanike usaldust ja ettevõtete usaldust äh, taas üles ehitada selles osas, et Euroopa on suutlik liidrirolli ja ohjad jälle enda kätte haarama? Concerning the, the current mis puudutab äh, praegust komisjoni, siis äh, kuna ma kuulun praegusesse komisjoni ja loodetavasti kuulun ka tulevasse komisjoni, siis usun, et äh, komisjoni äh, jõudude kahekordistamine, mis puudutab kliima- ja keskkonnaküsimusi, siis see juba iseenesest toetab teie poolt mainitud arenguid. ma arvan, et see on meie kõigi jaoks väga hea märk. ja võib-olla see kõlab küll provotseerivana, aga omal moel võib öelda, et äh, mõned küsimused, äh, paljud küsimused, mis äh, tänapäeval jäid kliimamuutuse varju, nagu bioloogiline mitmekesisus, veega seotud küsimused, pinnasega seotud küsimused, jäätmetega seotud küsimused, et paljud sellised küsimused tänu asjaolule, et ma vastutan keskkonna eest, need, need valdkonnad saavad sel tänu sellele oma õige koha, õige tähtsa koha ja minu jaoks on selline areng positiivne. mis puudutab meie rolli maailma areenil ja vastutust maailma areenilt, siis äh, olen ma juba oma äh, mõtteviisi ühes varasemas vastuses teile selgitanud. ma arvan, et me peaksime õppima kogemustest, õppima sellest, mida me oleme viimasel ajal näinud ja ma arvan, et me peaksime vastama enda jaoks põhjapanematele küsimustele, äh, äh, kui pühendunud me oleme kliimamu-, äh, kui pühendunud me oleme Äh, nendele küsimustele. kliimamuutuse puhul on teada, äh, et tegemist on üleilmse küsimusega, me peame vaatama, mida teised teevad, äh, kuidas nad seda teevad ja kas teised on valmis aktsepteerima Euroopa lähenemist, meie jaoks on see lähenemine loogiline, minu arvates ka kõige parem, aga kas me saame seda siirdada üle kogu maailma, anda teistele edasi, sellepärast et on selge, et muudatusi on vaja. ja mis puudutab Euroopa liidri rolli, siis äh, kui me oleme tõsised poliitikud, äh, kui me oleme tõsised kodanikud, äh, siis ma arvan, et meie peame seda vastutust kandma. kui me usume sellesse, mida me teeme, kui me usume oma sõnadesse, siis kas meil tõesti oleks mingisugust muud võimalust, kui olla liidrirollis, ei ole ju. Sadu Hassi Rohelised, palun. härra volinikukandidaat, mul on väga hea meel, et te mainisite ressursside tõhusust äh, ühe põhiprioriteedina enda töös, aga ma tahaksin konkreetsemalt kuulda, millised on teie plaanid selles vallas, äh, millised muudatusi tahate te saavutada viie aasta jooksul voliniku kohal, näiteks äh, kas te olete valmis töötama siduvate eesmärkide nimel ressursside tõhususe valdkonnas ja veel konkreetsemalt, kas te olete valmis töötama siduvate eesmärkide nimel seoses äh, ressursside tarbimise vähendamisega absoluutses mõttes, nagu te teate, praegusel hetkel äh, majanduskasvu ja ressursside, loodusressursside kasutamise lahtisidumine äh, on tekitanud suhtelise olukorra, suhtelised hindamised, aga absoluutses mõistes on ressursside kasutamine siiski äh, kogu aeg kasvanud. isegi siis, kui tegemist on kuulamise lõpufaasiga juba, on äh, tegemist siiski väga tähtsa küsimusega, ma arvan, et äh, me peame kindlasti arvesse võtma kahte asjaolu, kõigepealt seda, et Euroopa Liit impordib, impordib ressursse, me toome ressursse sisse ja kui me räägime maailma tasandil, siis meie rahvusvahelised Äh, rahvusvaheliste partnerite osas, siis ma arvan, et üks huvitav asjaolu on see, et äh, Jaapan ressursside tõhususe osas äh, saab paremini hakkama kui meie, see tähendab seda, et meil on paranemisruumi ja kui me rakendame SKT tonni kohta, siis see mõõtmise meetod ei ole optimaalne meetod, need on siis kõigepealt asjaolud, mida ma tasuks, tahaksin mainida ennem, kui teie küsimusele põhjalikult vastan. ressursside tõhusus on minu lähenemises kesksel kohal, meil on juba uued äh, ümbertöötamise äh, eesmärgid, ökodisaini direktiiv, meil on äh, jäätme ärahoidmise programmid, jätkusaat-, jätkusuutlikkuse tarbimise plaanid, väga paljud elemendid on juba olemas ja kohe, kui me räägime eesmärkidest, siis eesmärkide puhul ma arvan, et tasub alati öelda, et me peame äh, olema ettevaatlikud, hoiduma mu-, mooda-, moonutustest, energiaeesmärgid on väga keerulised ja kui me räägime ressursside tõhususest ja ressursside eesmärkidest, siis olgem valmis selleks, et need eesmärgid on veel keerulisemad. ja minu üldiseks eesmärgiks on loomulikult keskkonnamõju vähendamine. ja sellepärast kaalun ma öö, eesmärkide paikapanemist ressursside tõhususe parandamiseks aga äh, need eesmärgid ei saa olema nii palju ei saa keskenduma nii palju sellele, kui palju ressursside tõhusust tuleb parandada, äh, vaid sellele, kuidas, sellepärast et see on ka üks osa asjast. ja kui me räägime loodusressursside süstemaatilise kasutuse strateegiast ja samuti jäätmete ärahoidmise ja ümbertöötlemise strateegiatest, siis äh, nende küsimustega me tegeleme kindlasti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ennekõike. aitäh, Corinne Lepage, palun. aitäh, härra esimees. Äh, proua voliniku, äh, härra volinikukandidaat, äh, suur tänu, et te nii hästi vastate. ma tahaksin rääkida ühest teemast, millest seni veel ei ole ähm, räägitud ja väga oluline on eksperthinnangud keskkonna valdkonnas. kuidas te kavatsete tagada meie kodanike usaldust äh, teabesse, mida neile on antud ja äh, usaldust otsustusmeetodite vastu. kuidas te kavatsete äh, tagada huvide deklaratsiooni usaldusväärust ekspertide puhul ja mis e-, kas te kavatsete suurendada läbipaistvust lobistide puhul ja ja äh, kasutada seda lobistide registrit, mille lõi äh, volinik Kallas. kas te arvate, et on vaja kaasata rohkem mm, kodanikuühiskonda ekspertarvamuste koostamisse? Uh, first, uh... esiteks Äh, kuidas ma võin selgitada oma oma seisukohta lobitöö osas, minu arust lobitöö tegemine on väga oluline osa ja normaalne osa minu tööst. ma pean seda peamiselt info saamise vahendiks, mitte et ma peaksin kõike seda ka rakendama hakkama, mida ma kuulen. ma kuulen lobistidelt erinevaid seisukohti, ma kuulen kõiki arvamusi, võib mulle saavad selgeks ka vabaühenduste seisukohad ja ma kuulan ära absoluutselt kõik, nii et ma võin kinnitada, et ka vabaühenduste seisukohad kuulatakse korralikult ära. nüüd uuringute kvaliteet. ma olen praktiliselt viis viimast tööaastat tegelenud just sellega, et teadusuuringute peadirektoraadis läbi viidud uuringud oleksid läbipaistvad, et nad oleksid kõrgekvaliteedilised ning et valik toimuks asjakohaselt, et uuringud oleksid sõltumatud ning et ei tohiks üldse tekkida niisugust mõtet, et tegu on kuidagi vastuolulise või kohatu uuringuga, see jääb täiesti, see on täiesti välistatud ja sedasama joont hakkan järgima ka keskkonna peadirektoraadis. loomulikult tuleb usaldada eksperte, aga veel rohkem tuleb usaldada ekspertide dokumente, teaduslikke dokumente, sest need on kõige tähtsamad. lõpuks mõjuhindamise loogika, mis võeti, mis on kasutusele võetud, see on tõesti paljusid asju parandanud ning ta tõe, ta ka sunnib meid kvaliteetsemalt tegutsema. me peame loomulikult hoolitsema selle eest, et mõjuhinnang oleks nii kvaliteetne kui võimalik, sellepärast et ainult kõrgekvaliteediline mõjuhinnang täidab oma ülesande. suur tänu, eelviimane küsimus, Sandor Tabatši. lugupeetud volinikukandidaat, täna me hakkasime rääkima kuulamise alguses veemajandusest ja ma pakun, et me võiksime oma kuulamisega lõpetada vee küsimusega, sellepärast et veemajandus on strateegiliselt väga tähtis, ta on väga tähtis tervele Euroopale, tervele maailmale. Te nimetasite ja rõhutasite, et te olete täiesti veendunud ja et teil on plaan jätkata veemajanduse raamdirektiivi ellurakendamist. aga palun täpsustage, missugused on need konkreetsed meetmed, mida on juba võetud selle eesmärgi saavutamise suunal? None of the measures has yet been siiamaani ei ole võetud veel ühtegi meedet, sellepärast et ma ei ole veel sellel ametikohal. kui ma olen sellel ametikohal, siis ma saan alles hakata neid meetmeid võtma. kui aga vaatasin vares, varasemat suutlikkust, kuidas me oleme Euroopa akiid rakendanud, siis olin üllatunud, et alles kahe tuhandendal aastal võeti vee äh, direktiiv vastu keemiliste ainetega hakkasime peale juba üheksakümne kuuendal aastal ja seetõttu ma olingi nii üllatunud, et veeraamdirektiiv tuli alles kahe tuhandendal aastal. lähenemine, mis on vee raamdirektiivis, ongi see, millest me kinni peame. väga oluline on, et me saavutame seal püstitatud eesmärgid, piiriülene koostöö on vaieldamatult vee küsimustes olulise tähtsusega, ma vaatan seda hoolikalt, siis planeerimine, konsulteerimine, äh, põhimõte saastaja maksab, oluline selle juures on ka hindade määramine, meie kõik, me peame hindama, kui väärtuslikud on kõik meie veevarud, siis tasakaalustatus teiste valdkondadega ja teiste poliitikatega see on põhimõtteliselt osa sellest loogikast, mida ma kavatsen kindlalt järgida. kui me räägime aga nüüd hindadest ja meetmetest, mis seostuvad nendega, siis ma arvan, neid ei ole veel piisavalt põhjalikult käsitletud, aga meil on üks dokument, mis on juba olemas ja ma võin teile lubada, et ma väga põhjalikult vaatan läbi kõik rakendamisega seonduvad küsimused ning minu poliitika liikmesriikidega on üsna lihtne. ma kavatsen olla konkreetne, selgesõnaline ja range, kuid teiselt poolt ka abivalmis ning püüan alati aidata, kui võimalik. ma tõesti usun, et lähimuspõhimõtted ja ühine lähenemine on asjad, mis tuleks kasutada ära meie soodsalt, mitte ebasoodsalt. järgmine, täiendav küsimus endise teadusvolinikuna, kas te võiksite selgitada, missuguseid innovatiivseid tööriistu on võimalik kasutada Euroopa tööstuses, Euroopa põllumajandus või elamusektoris eesmärgiga vähendada vee tarbimist ja vee raiskamist, sest praegu me raiskame Euroopas kohutavates kogustes vett, eelkõige põllumajanduses, mis kasutab seitsekümmend protsenti kogu Euroopa veevarudest, nii et väga palju vett läheb raisku, missuguseid uusi tehnoloogiaid saaks kasutusele võtta koostöös põllumajandussektori ja muude sektoritega, suur tänu! Uh... aitäh! Te teil on igati õigus öelda, et uute tehnoloogiliste vahendite kasutusele võtmine on, oleks oluline ja et me kasutaksime seda mis iganes tootmises eesmärgiga vett kokku hoida. oluline on mõista, et kui me räägime siin nendest küsimustest, siis me ei räägi mitte ainult info, nano või biotehnoloogiast, mis on kõige eesrindlikumad tehnoloogiad. me peaksime mõtlema ka seda, kuidas on võimalik uusi tehnoloogia alaseid otsuseid rakendada just nendes valdkondades, mida te nimetasite. just nimelt põllumajandust, kuidas põllumajanduses rakendada uusi teadussaavutusi vee kokkuhoiuks, samuti kalanduses. ma olen täiesti ühte meelt teiega et vee tõhusam kasutamine vajab tähelepanu, aga samuti olen seda meelt, et siin on vaja ühist, ühtset terviklikku lähenemist. seda peavad mõjutama nii hind, tehnoloogilised meetmed kui tarbijad, tarbijate käitumine, kõik need asjad mõjutavad vee tarbimist ja vee raiskamist ja ma arvan, et kõiki neid asju käsitledes ma kavatsengi seda seda puudutada ja viimane küsimus, Peeter Liit. aitäh, mul on küsimus, mis puudutab koostööd Euroopa Parlamendiga vastavalt äh, artiklile kakssada kakskümmend viis, äh, mis äh, varem oli sada kuuskümmend viis, äh, on parlamendil kaudne algatusõigus ja oma kirjalikes vastutes te puudutate seda ning ingliskeelses tekstis on öeldud, et te võtate seda arvesse aga juba lepi-, aluslepingus on mindud kaugemale ja me teame, et parlament on volinik, president Barrosoga äh, sellest ka rääkinud ja me soovime, et põhimõtteliselt oleks asi nii, et kui me teeme ettepaneku, mis tuleb otsustada kvalifitseeritud hääletajanumusega, siis äh, teeb komisjon ka ettepaneku, seadusandliku ettepaneku ja küsimus on, et kas te teete seda, kas te toetate äh, seda seisukohta äh, enne, kui toimub selle kuu lõpus hääletus komisjoni koosseisu üle? It is, it, I think that ma arvan, et Lissaboni leping on üsna selge. ta ütleb, Euroopa Parlament võib liikmete enamuse suu läbi no, pöörduda ko komisjoni poole ettepanekuga, et no, lepinguid oleks rakendatud, kui komisjon seda ei tee, siis on parlamendil õigus sekkuda, me oleme seda, seda lepingut väga pikalt läbi rääkinud, mistõttu ma arvan, et nüüd on ka oluline, et me Lissaboni lepingut rakendaksime. loomulikult, kui parlament tuleb välja ettepanekuga, nii nagu teie seda praegu tegite, siis me peame seda väga põhjalikult kaaluma. ma olin juba Barroso komisjoni liige ning Barroso komisjon oli üsna heas kirjas parlamendist tulnud taotlustega tegelemisega. samas aga see on on diskussioon, mida tuleks arutada laiemalt, mitte ainult minu kuulamisel, see peaks olema institutsionaalse lepingu osa, see peaks olema institutsioonide vaheline leping parlamendi ja komisjoni vahel, aga ma arvan, et volinik president Barroso mõtles seda väga tõsiselt, kui ta rääkis erilisest partnerlusest komisjoni ja parlamendi vahel, see tähendab väga head koostööd, avatud koostööd ja siis, kui esitatakse tõsine ettepanek, siis peab ka komisjon seda tõsiselt käsitlema. lisaküsimus jah, teil on õigus, lepingus on öeldud, et komisjon võib äh, põhjendada, kui ta ei tee ettepanekut, aga mind huvitaks täpsemalt, et mida teie oma vastutusalas kolleegiumile soovitaksite ja mida te äh, Äh, millist arvamust te esindaksite, kui selline arutelu oleks? millised võiksid olla põhjused, kui komisjon ettepanekut ei tee ja kas te võiksite saata, välistada selle, et ma ei tee seadusandlikku ettepanekut sellepärast, et äh, ma sain kõne äh, Londonist, Berliinist või kuskilt mujalt, et kas te võtate parlamenti tõsiselt ja ka siis, kui komisjon ja nõukogu on selle vastu? võin teile kinnitada, et ei Berliinist, Londonist ega Ljubljanast tulev kõne ei mõjuta minu otsuste vastuvõtmist sellises küsimuses. tahan siiski veel kord rõhutada, et minu arust seda küsimust tuleks arutada komisjoni ja parlamendi vaheliste suhete valdkonnas, seda tuleks laiapõhjalisemalt arutada, aga ma võin lubada, et kui teie tulete välja ettepanekutega, mille ja kui neid ettepanekuid toetab enamus ja need on tõsised ettepanekud, siis loomulikult ma ei saa siin võtta endale õiguslikke kohustusi, seda te teate, ma arvan, ainuke asi, mida ma saan öelda, on see, et ma pean lepingus toodust kinni, aga ma usun, et igasugused ettepanekud saavad väga tõsiselt üle vaadatud ja kui komisjon miskipärast ettepaneku tagasi lükkab. siinkohal ma jällegi viitan nende praegusele Barroso komisjonile, kes seda väga harva tegi, siis järelikult on neil ka väga tõsine põhjus seda tagasi lükata. see on kõik, mis ma praegusel hetkel saan öelda, ülejäänu, ma arvan, on täiendavate läbirääkimiste küsimus institutsioonide vahel täna. kallid kolleegid, küsimuste aeg on läbi, suur tänu, et aitasite mul ajakavast kinni pidada, mulle tundub, et saime üsna kenasti hakkama. üks kolleeg ei tulnud kohale, seega säästsime viis minutit. ma arvan, et volinikukandidaat Potočnik on uue aasta ja jõulude ajal väga palju tööd teinud. ma näen, et tal on terve hulk käsitsi kirjutatud dokumente ees ja ta ütleb, et Euroopa on roheline ja maailm on sinine, tegelikult on meil siin palju rohkem välme, värve, värve, roosa, kollane, must, nii et me oleme tõesti keskkonnaportfelli väga põhjalikult läbi võtnud, ma arvan ka, et peaaegu selle, pea, selle peaaegu kolme tunni jooksul me käsitlesime palju küsimusi, mis on meile südamelähedased ja mis on ka olulised meie pühendumisele oma ametis ja täname voliniku vastuste eest. enne kui me lõpetame, siis te lubate rääkida oma, te lubasite rääkida oma isiklikust tegevuskavast keskkonna säästmiseks ja mul on ka teile küsimus. missugune on teie elutoa tavaline temperatuur ja missugune on temperatuur teie kabinetis, sest et siin ruumis on kakskümmend viis kraadi sooja, seda on kindlasti paar kraadi liiga palju. niisiis keskkonna parlament võiks keskkonda paremini hoida. ma tean, et daamidel on muidugi natukene külmem kui meestel, aga, aga no okei okay,, muidugi see on ju ka meeste tehtud seadus. igal juhul ma siinkohal lõpetan ja annan volinikukandidaadile sõna viimaseks, eh, viimaseks eh, sõnavõtuks, võib-olla ta saabki meile nüüd öelda, missugune on temperatuur tema kodus ja tema elutoas. I think it's not fair because we should measure ma arvan, et see ei ole praegu päris õige, me oleksime pidanud mõõtma temperatuuri nii koosoleku alguses kui lõpus. normaalne temperatuur, töötamise temperatuur võib-olla kakskümmend üks kraadi võiks olla. ma paraku paraku armastan soojemaid kohti rohkem kui külmemaid, aga ma tulen küll riigist, kus me oleme harjunud ka külmemate temperatuuridega. aga ma nüüd meie kuulamise lõpuks veel jagaksin mõningaid oma seisukohti. kui ma rääkisin kõikidest nendest direktiividest ja dokumentidest ja kasutasin igasugu uusi lühendeid, millega ma isegi pean veel harjuma, siis enne kui ma alustasin üksikasjalikult dokumentide lugemist ja kõikide nende asjadega tutvumist, mis on kuuenda keskkonnaplaaniga seotud, igasuguste muude dokumentidega teot, seotud. enne seda ma kirjutasin endale välja, missugused on minu mandaadi peamised poliitilised orientatsioonid. esiteks, keskkonnaküsimused peavad olema väga kõrgel kohal meie üldises tegevuses jätkusuutlikkust tuleb käsitleda terviklikult, sektoriülest lähenemist tuleks kasutada nii palju kui võimalik, sünergiat nii paljudes poliitilistes valdkondades, kus võimalik, eriti sünergiat kliimamuutuse valdkonnas. nagu ma juba ütlesin, ma tean tervet hulka keelavaid meetmeid, aga teiste volinike käes on väga palju toetavaid meetmeid ja mina tahaksin neid keelavaid ja toetavaid kombineerivaid, äh, turumajandust peab töötama käe, turumajandus peab töötama käsikäes keskkonnaküsimustega, majandus peab muutuma ressursitõhusamaks, strateegia kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend peaks vastama ka jätkusuutlikule lähenemisele. oluline on suurendada keskkonna otsest finantseerimist, aga veel os-, olulisem on see, et kõiki rahastamisvahendeid kasutatakse kooskõlas ja vastavuses meie rolliga ja meie lähenemisega. rahvusvaheline koostöö peab suurenema, sellepärast et on terve hulk keskkonnaküsimusi, mida saab lahendada ainult globaalseks, globaalselt ja nii edasi ja nii edasi. ülejäänud asjad on sellele portfellile rohkem, on portfelli spetsiifilisemad ja seetõttu ma neid ei hakka nimetama. ma ootasin tegelikult tänast arutelu väga, ma arvan, et sellest saab meie hea koostöö algus. ma tõesti usun, et me saame järgmise viie aasta jooksul hästi koostööd teha, nagu ma ütlesin, ma olen alati väga avatud teie poolt tulevatele soo-, soovitustele. ma tahan alati teiega küsimusi arutada ja kui te lõpuks tahate kuulda minu Priiuse lugu, siis minu poeg sõitis selle Priusega hunnikusse. kolmekümnendal novembril, kolmeteistkümnendal novembril kell kolmteist null null ja kuna täna oli ka minu kuulamine kolmeteistkümnendal kuupäeval kell kolmteist null null, siis ma mõtlesin, et siin võib-olla ei ole, et see on võib-olla halb enne, aga me oleme üsna kenasti hakkama saanud, niisiis ma tänan teid kõige eest ja ma tõesti siiralt loodan, et tänane saab alguseks meie heale koostööle järgmise viie aasta jooksul. Thank you, colleagues, thank you! suur tänu, kolleegid, ja suur tänu ka volinikukandidaat Potočnik. tegemist oli väga huvitava kolme tunniga ja äh, sellega lõpetan praeguse kuulmise ja koordinaatorid kohtuvad poole tunni pärast äh, ruumis üks G kaks et äh, hinnata tänast kuulamist.